Good morning, colleagues. Um, let's begin our meeting. tere hommikust, kolleegid, alustame. kõigepealt päevakorra projekti vastuvõtmine, kui teil vastuväiteid ei ole, siis päevakord on nüüd käesolevaga kinnitatud, koosolekute protokollide kinnitame, kinnit-, kinnitame kahekümne kaheksanda septembri ja kaheksanda märtsi ähm, äh, protokollid siis keelerežiimis äh, horvaatia, malta keeli keelt ei ole meil tänases, ähm, tänasel koosolekul äh, ja siis ähm, juhataja teadaanded, äh, raportööride ametisse nimetamine, mina olen nimetatud raportööriks Facebooki kasutajate andmete kasutamise küsimuses Cambridge Analytica poolt, härra De Jong on raportöör nõukogu määruse küsimuses, mis äh, laiendab mitteosalevate liikmesriikidega ka koolitus- ja toetusprogrammi euro võltsimise küsimuses aastatel kaks tuhat kakskümmend üks ja kaks tuhat kakskümmend seitse, nõndanimetatud Pericles programm, ning samuti vastutab äh, Deniss de Jong äh, abi- ja koolitusprogrammi kohta äh, käiva määruse ettepaneku eest. härra Škripek, rahva, rahva Euroopa konservatiivide reformisti hulgast vastutab automaatse data, andmevahetuse küsimuse eest Iirimaaga ning samuti rakendava otsus, rakendusotsuse kohta DNA andmete küsimuses Iirimaal. samuti härra Branislav Škripakile on antud veel üks andme vahetust käsitlev, Horvaatiaga andmevahetust käsitlev fail siis äh, Euroopa äh, EU-LISA määrus ja määrus üks ühe, muudatusmäärusele üks üheksa kaheksa seitse murd kaks tuhat kuus ja nõukogu otsus kaks tuhat seitse murd viissada kolmkümmend kolm ning äh, otsus tühistada määrus üks null seitse seitse murd kaks tuhat üksteist delegeeritud aktid Euroopa valimiste perioodi kokkuleppe projekt kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks ja seda puudutavad delega-, delege-, delegeeritud aktid on äh, komisjonide ju-, esimeeste konverentsi poolt heaks kiidetud, sellest kokkuleppest teadeti te-, teatati teile libe uudiskirja kaudu kahekümne neljandal augustil äh, vastav käsiraamat, mis käsitleb delegeeritud ja, ja rakendusakte, on üle vaadatud, et see oleks paremini kooskõlas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta vastastikuse mõistmise ning parema õigusloome institutsioonide vahelise kokkuleppega. ja see pandi meie oma uudiskirja kahekümne neljandal augustil kaks tuhat kaheksateist. kahekümne neljandal septembril sai parlament komisjoni rakendusotsuse äh, Jaapani andmekaitsesüsteemi piisavuse kohta. sellest teatati samal kuupäeval ka kõikidele libe liikmetele ja seati tähtaeg vastuväidete esitamiseks. kui keegi soovib vastuväiteid esitada, teatage sellest sekretäriaadile kaheksandaks oktoobriks kella kaheteistkümneks südapäeval. sellest räägime täna ka päevakorrapunkti number viis raames ja paistab, et ma tegin liiga kiiresti. mis puudutab keeleversioone, mis meile kättesaadavad on, nii et pean teile ütlema, et meil ei ole kõik keeleversioonid kättesaadavad ning me peame edasi lükkama Euroopa Parlamendi ning määrust puudutava dokumendi keeleversioonide vastuvõtmise nii. ja nüüd siis äh, päevakorrapunkt number neli. Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele. resolutsiooni ettepaneku läbivaatamine, arutelu kolleegid, teen väikese sissejuhatuse kõigepealt äh, meie resolutsiooni ettepanekule. me esitame oma resolutsiooni ettepaneku lähtuvalt kodukorra artiklist äh, sada kakskümmend kolm kaks. see resolutsioon on väga suure tee, töö tulemus, meil oli siin kuulamine, meil on olnud äh, kolm individuaalset kuulamist äh,, mille meie komisjon on korraldanud. aitäh kõigile, kes on need kuulamised korraldanud, me pidime seda tegema väga väikese aja jooksul ning kuulamised samas olid väga üksikasjalikud ning väga tõhusad. see on nüüd loogiline jätk nendele sündmustele, samuti nagu sellele juhtumile, kus tuli välja, et andmeid on lekitatud suurel määral Facebooki poolt ja see on toonud kaasa andmekaitse eeskirjade rikkumise ning kuritarvitamise. me teame, et Facebooki poliitiline tegevus ning te tegevus üldisemalt on seadnud ohtu kodanike isikuandmed, aga see võib olla mõjutanud ka valimistulemusi ning kodanike usaldust digitaalsetesse lahendustesse ning platvormidesse üldisemalt. meie koja presidendi nimel korraldati esimene kuulamine ka Facebooki tegevdirektori härra Zuckerbergiga kahekümne teisel mail ning äh, pärast seda kuulamist korraldati põhjalikumaid kuulamisi kodanikuvabaduste komisjoni poolt koos ITRE, AFCO ja Jüri komisjoniga. küsimused, mille liikmed tõstatasid äh, nendel kuulamistel ning Facebooki ning teiste esindajate vastused, nagu näiteks Ühendkuningriigi valimiskomisjoni esindaja, Euroopa Tarbijate Organisatsioon, PEUK, sõltumatud ajakirjanikud, äh, isikuandmete puutumatuse eest võitlevad aktivistid ning erinevad volinikud. kõik need vastused on olnud inspiratsiooniks meie resolutsiooni ettepanekule. suur tänu kõigile, kes on selles töös e- osalenud ning kes on aidanud koostada seda väga keerulist dokumenti viimastel nädalatel olen teinud tihedat koostööd fraktsiooniliidritega ja parlamendiliikmetega erinevates komisjonides, et äh, koostada seda teksti, mis on täna teie ees mina usun, et resolutsiooni ettepanek on tasakaalustatud, loodetavasti ka selge ning räägib asjast. see kutsub üles asjakohaseid tegijaid kandma hoolt selle eest, et selliseid juhtumeid enam ette ei tuleks. ma arvan, et enamus on minuga päri, kui ütlen, et me olime pettunud, et Facebook ei tulnud vastu meile ega saatnud tehnilisi eksperte ning vastaval juhtivtasandil olevad töötajaid meile oma nõu andma ning ähm, see tõi minu arvates osaliselt kaasa selle, et ähm, meil ei olnud piisavalt informatsiooni, see tegin, seetõttu tegin tekstis äh, ettepaneku, et Facebooki koht, Facebooki puhul viidaks läbi täielik audit, selle peaks tegema ENISA ja Euroopa Andmekaitse Nõukogu see on esimene meie nõuanne. me tahame täielikku sõltumatut NISA auditit ning äh, Euroopa Andmekaitse Nõukogu auditit. lisaks sellele peame vaatama, kuidas poliitilised erakonnad ning kampaaniad kasutavad sotsiaalplatvorme ära kampaania eesmärkide täitmiseks. meil oleks vaja käitumisjuhendit äh, kõikidele asjaosalistele. kui käitumisjuhendit ei ole, siis ma arvan, tuleb asuda õigusloome kallale ma arvan, et seda võimalust peaksid meie liikmed kaaluma kallid kolleegid, ettevõtted peavad täiel määral rakendama äh, andmekaitse üldmäärust ning meie õigusloojatena peame tegelema e-privaatsuse direktiiviga. me oleme sellest varem juba rääkinud ja see on üks tähtis osa meie sõnumist, et üldkait-, andmekaitse üldmääruse Äh, on jõus, sellest tuleb kinni pidada. me pöördusime ka härra Zuckerbergi poole selles küsimuses ja öö, äh, ütlesime, et äh, andmekaitse üldmäärusest üksinda ei piisa e, privaatsuse jaoks on vaja veel eraldi raamistikku. et Facebookiga seotud probleemidest üle saada. niisiis kutsun nõukogu üles võtma kuulda meie pöördumist ning ähm, kaaluma samuti õigusloome teed. Need olid siis peamised punktid meie resolutsiooni ettepanekus, nüüd on meil võimalus sellest rääkida, selle üle arutleda, alustagem koordinaatoritest. rahvapartei ja härra Foss räägib proua Metsola nimel, Rahvapartei nimel, palun Kulgerahka ähm,. suur tänu, esimees. ühelt poolt olen ma rahul, sest praeguseks esimesed uuringud on läbi viidud, isegi kui mulle jäi mulje, et me tegime siin ka topelttööd, esitasime küsimusi mitu korda aga esitati ka häid küsimusi ja saime ka päris korralikke vastuseid nendele. nüüd küsimus, et äh, kas me peaksime üldse juurdluse läbi viima ja kas seda on võimalik teha Enisa kaudu? minu arvates on see küsitav, sest äh, ma ei ole päris kindel, kas Enisal üldse on seda pädevust, kas Enisa saab andmekaitse küsimustes üldse juurdlusi läbi viia. sest ühelt poolt äh, on meil siin ju riiklikud äh, andmekaitse inspektorid, meil on Euroopa andmekaitse inspektor, kes tegeleb nende küsimustega just sellepärast ma pole päris kindel, kas Enisa on nüüd just see õige amet, mis peaks juurdlust läbi viima ja teiseks, kuidas äh, sellisele juurdlusele piirid panna, et kus me peaksime sellega alustama, Iirimaal, USA-s, millised pädevused on meil üldse, et USA-s mingeid uuringuid läbi viia, kas me peaksime siin või kelle poole me peaksime pöörduma, millistest Euroopa Liidu liikmesriikidest peaksime me pihta hakkama? nii palju, kui mina sellest aru sain, ei, ei olnud siin tegelikult peaaegu üldse Euroopa kodanike andmeid kaasatud sellesse skandaali. nii et minu arvates on see natukene raske, see olukord. minu arvates ei ole üldse mõtet äh, hakata siin välja tooma neid uusi ideid äh, uute reeglite kohta. see uute reeglitega meil ei ole võimalik äh, kuritegusid ära hoida. varastatakse, tapetatakse, tapetakse, vägivallatsetakse ka siis, kui meil on uued reeglid ja sama kehtib ka andmekaitse äh, kohta ja andmete kasutamise kohta. meil on vaja tugevamaid, tõhusamaid kontrolle ja seda on võimalik saavutada andmekaitse üldmääruse kaudu, sest me panime sinna ka uued rangemad reeglid kirja. aga praegusel hetkel ma kardan, et äh, kehtis ikkagi veel see andmekaitse direktiiv, mitte see uus määrus. nii et ma pole kindel, et me üldse saame üldmäärusest lähtuda selle uuringu läbiviimisel. just sellepärast mina keskenduksin pigem sellele, kuidas oleks võimalik sellistel juhtumitel selliseid juhtumeid tulevikus ära hoida, ennetada, kuidas me saaksime kontrolle tugevdada? sest nüüd hakata tagantjärele midagi uurima või tagantjärele mingeid reegleid paika panema, minu arvates sellel ei ole mõtet äh, andmeid äh, kasutatakse ära ka tulevikus, ma olen selles täiesti veendunud, nii et ma arvan, et äh, Enisa juurdlus oleks siin täiesti ebaproportsionaalne just sellepärast peaksime vaatama, milline on olukord. siin ilmselgelt varastati andmeid, selle vastu tuleb võidelda, tuleb kontrollida ja siis me peame edasi vaatama, kas meie reeglites on auke, mida on vaja täita ja tegelikult ka andmekaitse üldmäärust peaks just äh, selles valguses üle vaatama. peaksime vaatama, kas meil on seal mõistlikud meetmed paika pandud, kas need toimivad. aga nüüd praegu, ilma et me teaks, äh, kas andmekaitse üldmäärust saab kohaldada ka sellistel juhtumitel nagu Cambridge Analytica, ei ole minu arvates küll mõtet äh, minna kaugemale me, mina oleksin siin pigem tagasihoidlik, äh, hoiaks ennast tagasi ja ütleks, et meil on vaja kontrolle tugevdada ja meil on vaja tagada see, et andmekaitse üldmäärus toimiks ja, ja see olekski meie poolt kõik. okei okay,, <clears throat> thank you very much. suur tänu, härra Foss. vastan lõpus kolleegide sõnavõttudele, aga, aga kõigepealt üks väike märkus siiski. räägime nüüd sellest, kuidas parlament võiks Facebooki tõstatatud muredele vastatada ja meie ülesandeks oli käsitleda just seda, kuidas parlament vastab äh, Facebookiga seotud muredele. ja ma arvan, et selle me olemegi keskendunud ma arvan, et kolleegide kogemused on erinevad ja fraktsioonide seisukohad on erinevad, aga igal juhul parlamendi pädevus on selge, reguleeriv, samuti nii-öelda öelda pehme õiguse kasutamise võimalused on, me oleme põhjalikult läbi mõelnud kõik, täielik sõltumatu audit NISA poolt ja ka Andmekaitse Nõukogu poolt see on kõik teostatav ja see on minu meelest miinimum, mida me teha saame. tahaksin juba algusest peale selle välja tuua, räägitakse siin muidugi ka Eurojusti rollist ja nii edasi, aga mõelgem siis selle resolutsiooni eesmärgile, kui me seda välja töötame. suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Sipel, palun. aitäh, Claude ausalt öeldes olen ma üllatunud, aga mul on hea meel, et äh, Rahvapartei ja just äh, Aksel Foss äh, on nüüd aru saanud, kui tähtis on, et andmekaitse üldmäärust rakendatakse, et selle rakendamist kontrollitakse ja et me siis üheskoos saame ka nõuda, et äh, riiklikud andmekaitseorganid teeksid koostööd äh, omavahel Euroopa Liidu Andmekaitse Nõukoguga ja et leitakse ka piisavalt inimesi, et meil oleks inimesi, kes jõuavad ja saavad seda tööd teha. praegusel hetkel mulle tundub, et Enisa PISA-s sellest ei ole päris täpselt niimoodi aru saadud. et on vaja rohkem kontrollida ja mitte kogu aeg uusi reegleid luua, on minu arvates väga huvitav lähenemine, ma arvan, et ka teistes valdkondades võiks Rahvapartei samale järeldusele jõuda, sest kogu aeg nad nõutakse Rahvapartei poolt uusi reegleid, ma ei hakka praegusel hetkel selle kohta küll näiteid tooma. nüüd need kuulamised, mis meil toimusid Facebooki kohta, tõesti, oli küsimusi, mida me kogu aeg kordasime aga seda ka täiesti õigustatult, sellepärast et me nendel kuulamistel lihtsalt väga paljudele küsimustele ei saanud mitte mingit vastust. ja kui me siis tõime välja selle, et isegi Äh, vastavalt vanale andmekaitse direktiivile Facebook ei pidanud nendest äh, reeglitest kinni. mäletate, mis siis vastati? meile öeldi, et me arvame, me usume, et me tegime kõike õigesti. usust ei ole siin mitte mingit kasu, on vaja ka tõestada, millistest reeglitest kinni peeti ja kuidas minu arvates me selle raporti puhul ei peaks keskenduma ühele kindlale minevikus toimunud juhtumile, vaid just see, et me ei saanud Facebookilt küsimustele vastuseid, peaks olema tegelikult põhjuseks, miks me vaatame täpsemalt, kas Facebook üldse hoiab, peab reeglitest kinni või kuidas seda minevikus tehti, sest ilmselgelt äh, massiliselt koguti andmeid, neid müüdi edasi ja mitte kedagi ei huvitanud, mis nendest andmetest saab ja seega manipuleeriti nende andmetega, manipuleeriti isegi valimistega just sellepärast, et see oli võimalik. ja ma tahaksin nüüd teada, kes ostab selliseid andmeid, kes ostab endale valimistulemuse, kellel on nii palju raha, et lihtsalt kogu maailmas valimisi mõjutada. me peaksime tõesti rääkima ka sellest, kelle huvides on valimistulemuste mõjutamine ja just sellepärast on väga tähtis, et me selle küsimusega tegeleksime. minu arvates on väga hea ka see, et lisaks äh, Euroopa Liidu Andmekaitse Nõukogule tuleb siia küsimusse kaasata ka NISA, sest meil on väga palju küsimusi, nagu näiteks see, kuidas Facebook andmeid töötleb. aga sinna juurde tulevad veel kõik tehnilised küsimused, millele meie vastata ei oska, just sellepärast ongi meil vaja NISA-t, kes annaks meile siis abi just tehniliste küsimu-, tehnilistele küsimustele vastamisel. ja niimoodi on meil siis võimalik ka see menetlus mõistlikult läbi viia nüüd küsimus, et kas me tahame kontrollida, mis toimub Euroopas või mujal maailmas. mina seda küsimust isegi ei esita, sest kõik on omavahel seotud. ja kust nüüd alustada, kas Iirimaalt või mõnest teisest Euroopa Liidu liikmesriigist, minul on täiesti ükskõik, sellepärast et vastavalt äh, andmekaitse üldmäärusele tuleb meil asuda tegudele, kui mõne liikmesriigi kodanikud on puudutatud ja Facebooki puhul on täiesti kindel, et see nii oli ja kõik andmekaitseametid peavad tegema koostööd ja kaasata tuleb ka andmekaitse Euroopa Liidu Andmekaitse Nõukogu. kuidas nemad seda tööd korraldavad, kes kus mida kontrollib, seda võib otsustada Andmekaitse Nõukogu, aga on ilmselge, et see ülesanne ei ole lihtne muidugi mängib siin väga tähtsat rolli ka see, mida Facebook USA-s teeb, sest äh, äh, meil on praegu selline olukord, kus Facebook ütleb, et me peame kõikidest reeglitest kinni, aga samal ajal Euroopas me näeme, et Facebook ei pea kõikidest reeglitest kinni. ja just sellepärast ma ka kahtlen, et kas see nii-öelda vabatahtlik kohustus, mille Facebook on endale võtnud, et no ma ei tea, nad ei pea ju Euroopas äh, reeglitest kinni, ma ei usu, et nad teevad seda ka USA-s nii et äh, sellepärast ma suhtuksin sellesse väga kõhklevalt ja sellepärast tekibki küsimus, et äh, millised on meil need erinevad kontrollivõimalused ka näiteks Privacy Shieldi kaudu. see on väga tähtis ja oli ka tähtis küsimus kuulamistel ja selle resolutsiooni puhul mina oleksin soovinud selgemat sõnastust, tugevamat kriitikat, aga nõustun ka selle sõnastusega, kui vaja, sest ma saan väga hästi aru, et tegemist on tekstiga, mida peavad toetama kõik fraktsioonid. kui aga nüüd keegi üritaks äh, Äh, siin õõne, õõnestada ja veelgi leebemaks seda teksti muuta, siis ma olen küll sellele vastu, sest äh, valimised on ukse ees, me peame tõesti nõudma selgeid kontrolle ja peaksime seda tegema võimalikult kiiresti, aitäh! suur tänu, Birgit, Euroopa Konservatiivide Reformistid, proua Stevensit ei ole, aga nende fraktsiooni liikmed äh, vastutavad selle küsimuse eest, kui nad tulevad, Alde proua Kriisberg ei ole kohal, aga Sofi Intvelt on, nii et palun, Sofi Intvelt. suur tänu, Claude! suur tänu selle resolutsiooni ettepaneku eest! saan lihtsalt kiita takka Birgit Sippeli sõnavõtule, vaid piirduda vaid paari üldise kommentaariga minu poolt, mind alati üllatab see, kuidas Euroopa Rahvapartei tegelikult ei taha Euroopa õigust rakendada. meil on andmekaitse üldmäärus, meil on maailma parim eraelu puutumatust käsitlev õigust, aga nad ei taha seda rakendada ja kaitsta meie kodanikke Te paistate esindavat Ameerika ettevõtete huve paremini kui Euroopa kodanike huve, kui lubate mul tulla lagedale sellise küünilist laadi märkusega. veel paar kommentaari. me peame vaatama üldiselt, kuidas on lood rakendamise, jõustamisega. meil on tendents võtta vastu väga üksikasjalikke õigusakte mida siis äh, üsna haletsusväärselt hiljem rakendatakse. kui andmekaitse üldmäärus jõustus, siis äh, oli ne palju neid, kes olid üllatunud, et äh, paljud andmekaitse üldmäärused olid juba direktiivi nõudmised ja tuli lagedale, kui suurel määral sellest direktiivist tegelikult lihtsalt mööda vaadati ning ei rakendatud seda. ma arvan, et me peame siis lihtsalt selles vallas edasi jõudma, mitte ainult oma eraelu puutumatust kaitstes, vaid ka demokraatiat edendades, nii nagu Cambridge Analytica ja Facebooki juhtumi puhul selgelt välja tuli. ja siis lõige kakskümmend neli. siin jällegi on äh, juttu jõustamisest. hea ettepanek toetada Andmekaitse Nõukogu aga ma ei ole selle ettepaneku poolt, et seda toetamist, seda tugevdamist tuleks teha uue lõivu kaudu, mida keht-, mis kehtestatakse andmekaitsesektorile. see on riiklike ametivõimude ülesanne ja selles konkreetses küsimuses äh, tuleb lihtsalt hinnata, kas äh, liikmesriikide valitsused annavad piisavalt vahendusi, vahendeid andmekaitseorganitele selleks, et äh, need saaksid oma tööd teha. minu koduriigis äh, saavad nad vähem kui üks kolmandiku sellest, mida neil on vaja selleks, et oma tööd teha ja see tähendab tegelikult seda, et andmekaitse üldmäärusest lihtsalt hiilitakse kõrvale. liikmesriigid ei vasta tingimustele, mida see määrus neile esitab ja komisjon peaks algatama rikkumismenetluse. meil ei ole vaja täiendavaid makse. tuleks kasutada liikmesriikide eelarveid. sealt peaksid tulema piisavad vahendid andmekaitse inspektoritele. me peame lihtsalt äh, panema liikmesriikide ametivõimud tegema seda, mida nad peavad tegema. ja lõiged kakskümmend viis ja kakskümmend kuus äh, Privacy Shield andmekaitse, Shield andmekaitse raamistik võtsime juulikuus vastu resolutsiooni ettepaneku kus ütlesime, et me eeldame, et esimeseks septembriks peatakse Privacy Shieldist kinni, nii palju kui mina tean, ei ole vahepeal mitte midagi juhtunud, midagi pole te ära tehtud, nii et ma arvan, et siia tuleks sisse tuua täiendav lõige äh, selle kohta, kus me nõuame Privacy Shieldi peatamist ma ei leia endiselt, et see oleks õiguslik, õiguslikult pädev, aga lisaks sellele, et see pole õiguslikult pä-, päris pädev ega vettpidav, ei peeta sellest nii või teisiti kinni, nii et äh, pole mingit kasu sellest, kui me teeme ilusaid suuri sõnu ja samas mitte midagi ei jõustata. tegusid pole kuskil sellisel moel me ei saa ju olla head õigusloojad, nii et ma teen ettepaneku, et me toome siia sisse lõike, kus me äh, toome välja selle resolutsiooni ettepaneku, mille me juuris vastu võtsime, tähtaja, mida seal mainiti, ning seda, et selleks tähtajaks Privacy Shieldi ei ole rakendatud, mistõttu see tuleks täielikult peatada. ja Euroopa Komisjon peaks olema positiivses sõnastuses märkimisväärselt jõulisem jõustamise küsimuses. ja ma mõtlen tõesti märkimisväärselt nii, mis puudutab rakendamist ja jõustamist, siis loomulikult kuulame ära, mida on nõukogul või mida on, vabandust, komisjonil öelda ja võime selle teemaga tegeleda ka oma resolutsiooni ettepanekus, aitäh, Sofi. kuue, kas keegi asendab proua Ernsti? ei. kui kolleegid tulevad arutelu jooksul, siis annan neile sõna. ja härra Franz ja Rohelised, palun aitäh! Facebooki Cambridge Analytica skandaal ei ole mitte ainult andmekaitseskandaal. andmekaitseametid uurivad seda, nii et ta on selles mõttes küll skandaal, aga tegemist on demokraatliku skandaaliga firma, mis rääkis, et tal on vaja uuringuteks andmeid, sai kokku seitsmesaja kaheksakümnelt miljonilt inimeselt andmeid selleks, et valimistulemust mõjutada. näiteks USA-s praeguse presidendivalimistel ja ka Brexiti referendumil kasutati neid andmeid mõjutamiseks, võib-olla ka mujal. siin kojas toimusid meil kuulamised, aga väga paljud küsimused on lahtised. kui paljusid andmeid, Euroopa Liidu kodanike andmeid tegelikult kasutati? Facebook ütles, ütleb kakskümmend seitse miljonit ja siis kuulamisel öeldi äkki, et üldse ei kasutatud Euroopa Liidu kodanike andmeid kuidas Cambridge Analytica kasutas neid andmeid, millised äh, olid sihtrühmad, kuidas nende poole pöörduti, kas äh, üritati nende inimeste arvamust mõjutada, kui nad valima läheb või üritati neil üldse mitte valima minna veenma? Need küsimused on vaja äh, vast-, nendele küsimustele on vaja vastata ja me peame selle küsimusega edasi tegelema. aga kõige raskemaks küsimuseks on see, kuidas see kõik mõjutab meie demokraatiat mis oli selle juhtumi mõju, kas äh, andmete kasutamisega oli võimalik saavutada see, et Trumpist sai president ja hääletati Brexiti poolt, sellele on väga raske vastata, aga see on tegelikult demokraatlik äh, äh tuumküsimus siin. Warwicki uurijad ütlesid, et ka viimastel aastatel on väga palju Saksamaal sekkutud äh, valimistesse. Nad vaatasid erinevaid piirkondi ja uurisid, kas äh, seal elavate välismaalaste arv, töötus äh, ja töötuse määr ja haridusmäär kuidagi mõjutab äh, andmete korjamist ja ainus, millele nad jõudsid äh, äh, välja uurida, oli see, et äh, Facebooki kasutamist mõjutab see küll, nii et Facebook mõjutab meie igapäevaelu, me peame nõudma suuremat läbipaistvust, eriti just poliitilisele reklaamile sotsiaalmeedias. viimasel kuulamisel Facebook äh, ei olnud nõus sellega, et andmeid erald-, edastatakse nüüd äh, sõltumatutele äh, teadlastele. on väga hea, et nüüd on kaasatud ka USA-st äh, äh föderaalne kaubanduskomisjon, kuid sellest üksi ei piisa. meil on vaja öö, reegleid kui mul on, vaadake nüüd näiteks ka seda Viimsit äh, eh, diiseliskandaali, kui mul on võimalik valida kolme, nelja, viie auto vahel, millel on diislimootor ja ma tean, et need kõik saastavad äh, ühtemoodi äh,, aga tarbija ei võida sellest mitte midagi, meil on vaja täpselt paika panna reeglid, mis on võimalik, mis mitte, millised määrad on lubatud, millised mitte ja täpselt samamoodi peame me tegema seda ka andmekaitsega. sellepärast rohelised soovivad, et äh, poliitiline andmekaitse andmetel, isiklikel andmetel põhinev reklaam oleks keelatud. jah, ärireklaami puhul on see tõesti väga raske Äh, sest äh, tegemist oleks hinnadiskrimineerimisega. aga poliitiliselt peame me seda siiski läbi viima, ei saa olla nii, et äh, meil toimuvad valimised, mis on võrdsed ja üldised, aga samal ajal Facebook ja teised suured kontsernid otsustavad, kes millist reklaami näeb ja millal ning kuidas. sellepärast oleks väga hea, kui need reeglid jõustuksid veel enne Euroopa Parlamendi valimisi järgmisel aastal. praegusel hetkel on ette nähtud ainult läbipaistvus ja enesekontroll, aga me ei saa ju kitse panna kärneriks ja ei saa ju olla niimoodi, et Kärner ise paneb paika, millised reeglid on, millest tema kinni äh, peab. meil on vaja siin kaitsta demokraatiat, aitäh okay,! Of... suur tänu! valimised on tulemas, tõesti, see tuletas meil väga hästi kõik seda meelde ja me teame, et rahvas tahab, et parlament tegutseks. ja kui fraktsiooni kolleegid peaksid siia kohale tulema äh, vahepeal, äh, näiteks Dan Dalton, kui ähm, teie soovite rääkida Euroopa konservatiivide reformistide nimel, vabandan, et jäin hiljaks, ütleb Dan Dalton, hääletasin IMCO-s omaenda raporti teemal, aga äh, esindan nüüd siis meie fraktsiooni, me olime šokeeritud selle üle, kuidas Cambridge Analytica kasutas Facebooki kasutajate andmeid, toetame täielikult äh, uurimisprotsessi ning oleme kõigiga päri, et äh, seda ei tohiks mitte kunagi enam juhtuda. me toetasime üld, andmekaitse üldmäärust, mis on oluline õigusakt, meil on hea meel, et Cambridge Analytica pandi kinni, et äh, Ühendkuningriigi äh, Äh, voliniku amet teeb ähm, tõsist tööd äh, uurimise kallas ning äh, Iirimaa andmekaitseorgan ning teiste liikmesriikide andmekaitseorganid peavad väga palju ära tegema oma üldkaitsemääruse valdkonnas. Nad peavad ka, ka tagama vajalikud ressursid nende liikmesriikide andmekaitseasutustele üldmäärusega seoses. meil on vaja head koostööd ka äh, Brexiti järgselt äh, andmekaitse inspektoriga äh, ja mis puudutab resolutsiooni ettepanekut, siis leiame, et tegemist on suhteliselt mõõduka resolutsiooni ettepanekuga, aga mõningad äh, avaldused siiski on meie jaoks liiga ambitsioonikad. tunneme muret Brexiti kampaaniale tehtud viidete pärast, äh, see ei ole äh, asjakohane siin siis äh, Äh, elektrooniline kampaania, elektrooniline reklaam valimistega seoses. meil on vaja kõigepealt mõjuhinnangut äh, ja, ja siin oleks vaja sõnastus ümber se seada, sellepärast et see ei kuulu Euroopa Liidu pädevustesse. Äh, lõige üheksa pro-, poliitiline, poliitiliste profiilide koostamine, siin on väidetud, et see on keelatud, aga tegelikult see on lubatud, kui on andmesubjekt andnud selleks oma loa, võib-olla võiks vaadata üle üldmääruse teksti. siis ähm, lõiges kuus, põhiärimudeli ülevaatamine, siin äh, Facebook otsustab siiski ise omaenda ärimudeli üle lähtuvalt äh, õiguslikust raamistikust, seetõttu lõige seitseteist tuleks kustutada. lõige kakskümmend neli, uus platvormide maks, me ei usu, et sellises resolutsioonis võiks käsit-, käsitleda uute maksude kehtestamist, see lõige tuleks kustutada ja lõige kolmkümmend kutsutakse nõukogu üles e-privaatsuse vallas tööd jätkama. Euroopa konservatiivid ja reformistid tahavad ka, et meil kõigepealt üldmäärus töötaks ja toimiks ja kui me oleme oma silmaga näinud, kuidas asjad lähevad, siis saame otsustada, kas meil on vaja uusi õigusakte või mitte. praegusel hetkel me ei saa toetada ka lõiget kolmkümmend, aga oleme valmis koostööd teiste liikmete ja fraktsioonidega jätkama selles küsimuses. aitäh, Dan Dalton. Birgit, kas sa tahtsid kodukorda puudutava küsimuse tõstatada? Hmm, teen lihtsalt lühidalt üks väike märkus. Dan rääkis e-privaatsusest, tahtsin toonitada siin siin omalt poolt, et tegemist ei ole mitte mingisuguse väikese lisandusega andmekaitse üldmäärusele, tegemist on täiesti teise teemaga. üldmäärus kaitseb andmeid e, e-privaatsuse direktiiv aga kaitseb kommunikatsiooni kui sellist, see on veel olulisem, nii et ma ei toeta sellist lähenemisviisi, et see on mingisugune lisand, mida meil võib-olla on vaja, võib-olla ei ole vaja see on hoopis midagi muud ja ükskõik, kuidas seda üldmäärust äh, ka ei hinnata ja selle toimimist ka ei hinnata, meil on nii või teisiti vaja kaitsta ka oma kommunikatsiooni. jah, see on äh, infopunkt, ma ei tea, mis see täpne kodukorra eeskiri selles küsimuses on, aga loodan, et kolleegid suhtuvad siin äh, leebelt ning soosivalt sellistesse kommentaaridesse, aitäh, Birgit! ja palun, komisjon meil on peale koordinaatorite kohal ainult üks liige, nii et äh, palun äh, anname kõigepealt liikmetele sõna äh, ennem ja siis saate teie sõna, muidu on muutub kõik väga keeruliseks, kui teie saate kõigepealt sõna ja pärast saab veel üks liige sõna. nii et ma arvan, et ma annan sõna kõigepealt Anna Komesele, palun Anna Komes, jah, täielikult toetan seda, mida Birgit Sippel ütles meie fraktsiooni nimel tahtsin omalt poolt aga ka juhtida tähelepanu ähm, lõikele kakskümmend neli ning äh, maksude kasutamisele. maksud on oluline vahend, mis äh, aitab äh, pärssida Facebooki laadsete ettevõtete jõudu, tõsi, aga ka pakub ressursse meie riigi ametivõimudele selleks, et anda reguleerivatele asutustele vajalikud vahendid, et anda ressursid neile, kes peavad kandma hoolt selle eest, et andmekaitse üldmäärusest kinni pea-, peetakse. nagu Sofi Iltvelt ütles, meil on imeilus andmekaitse üldmääruse, aga rakendus jätab kõvasti soovida jõustamine jätab soovida sellepärast äh, muuhulgas, et meil ei ole inimesi õigetes kohtades äh,, andmekaitseinspektorite juures ja nii edasi ja nii edasi. meil ei ole inimesi, kes teeksid seda tööd. ja ühes valdkonnas, mis, üks valdkond, mis peaks resolutsioonis äh, ka sees olema, on see, mis äh, meie enda uurimistöö käigus lagedale tuli nimelt, et Cambridge'i, Cambridge Analytica ning Facebooki side on äh, põhjalikum ja laiaulatuslikum kui ähm, kodaniku, kodanike andmeid puudutav äh, koostöö see annab isegi võimalused organiseeritud kuritegevusele. Cambridge Analytica ja ettevõte SCL on omavahel seotud ja nemad on seotud ka kodanike passide müügiga, Euroopa Liidu liikmesriikide passide müügiga tegemist on nii-öelda sihipärase süsteemiga, mida võivad ära kasutada kuritegelikud organisatsioonid, ärgem selliseid võimalusi ka unustage. ja siis jah, veel. me räägime siin täna Facebookist ja Cambridge Analyticast, tõsi aga kui me tahame tõesti tagada andmekaitset meie kodanikele ning tagada andmekaitse üldmääruse rakendamist, siis me ei saa lihtsalt silmaklapid peas ringi käia. Hiina ettevõtted on juba Euroopa Liidus, neil on sõlmitud lepingud Euroopa Liidu valitsustega selleks, et töötada välja äh, näokuvandi järe põhjal tuvastamise, isikute tuvastamise süsteemid ja äh, Huawei andmeid näiteks säilitatakse Hiinas ja Hiinas me teame, et neil on süsteem, mida kutsutakse äh, isiklik äh, tulemustabel kus siis äh, sellesama näokuvandi põhjal tuvastamise kaudu on ähm, valitsusel kontroll iga üksiku isiku äh, elu iga aspekti üle. see ei ole juhuslik, see ei ole juhuslik, nad juba äh, on Euroopa Liidus äh,, kasutatakse juba CCV kaameraid äh, ning äh, tehisintellekti sellist arengut ei tohi lihtsalt ignoreerida, kui me tahame olla tõsiseltvõetavad, võetavad, me peame vaatama ida poole, mitte ainult Atlandi ookeani teisele kaldale. ja me peame vaatama, mis toimub meie liikmesriikides. aitäh, Anna, ütleb proua härra Claude Mores. ja nüüd siis ähm, justiitsasjade peadirektoraadi peadirektor, palun mm.. suur tänu, on selge see et viimaste kuude paljastused seoses äh, Facebooki Cambridge Analytica koostööga on toonud väga hästi välja selle, kui oluline on, kuidas ettevõtted äh, käsitlevad Euroopa kodanike andmeid äh, ning on selge, et meil on vaja Euroopa kaitsemeetmeid, mis meil on ka andmekaitse üldmääruse näol jõus meil on vaja tagada omalt poolt vabad ja õiglased valimised, varem pidasime me seda enesestmõistetavaks, aga nüüd seda enam teha ei saa. kõik, kõigi jaoks oli see häirekell ja kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta õiglased valimised on meie jaoks prioriteet, nagu meie president ka äh, olukorrast Euroopa Liidus kõnes ütles. me tervitame seetõttu resolutsiooni ettepanekut parlamendist ja iseäranis, kui me vaatame, mida on leidnud Ühendkuningriigi andmekaitse inspektor, siis me oleme nõus teie resolutsiooni ettepanekus välja toodud mureküsimustega. meil on vaja kõikehõlmavat lähenemisviisi. mis puudutab Facebooki juhtumit, siis komisjon on ühenduses Euroopa Andmekaitse Nõukogu esimehega ning Ühendkuningriigi andmekaitseameti esimehega, kes seda uurimist juhib, Cambridge Analytica uurimist siis toetan täielikult Euroopa Liidu andmekaitseasutuste äh, kooskõlastatud äh, lähenemisviisi. volinik Jourova on väga tähelepanelikult äh, Ameerika Ühendriikide Föderaalse Kaubanduskomisjoni uurimisel silma peal hoidnud ning omalt poolt esitanud taotluse teabe teabetaotluse ning ähm, seda, sellest äh, räägime ka Privacy Shieldi ülevaatamise käigus paari nädala pärast. komisjon võtab jõustamist väga tõsiselt, äh, jõustamine on meie selle komisjoni ametiaja äh, tähtsaimate prioriteetide seas, seda olete näinud ka poliitiliselt delikaatsete juhtumite puhul oma silmaga Facebooki juhtum aga on üks osa märkimisväärselt laiemast probleemist, keerulisest mitmekülgsest probleemist, mis hõlmab väga erinevaid äh, rühmasid valimisorganid, ähm, erakonnad, andmeanalüütilised platvormid, ettevõtted ja nii edasi ja nii edasi. ning pädevad ametivõimud ei saa neid küsimusi lahendada isoleeritult, nad peavad ühendama oma jõud, jälgima ohtusid ning jõustama olemasolevaid eeskirju selleks, et valimisprotsess jääks siiski terviklikuks see on seotud ka poliitilise reklaami teemaga ja sellega, kes on reklaami taga, kuidas kodanikele reklaami suunatakse, kuidas on kaitstud isikuandmed, mis, kuidas on lood küberturvalisusega ja nii edasi ja nii edasi. seetõttu meil on vaja terviklähenemist, kuhu on kaasatud kõik ametivõimud, kes nende teemadega oma töös kokku puutuvad ning seetõttu komisjon äh, on äh, teinud omalt, koostanud omalt poolt äh, valimispaketi, mis esitati kaheteistkümnendal septembril. räägiksingi nüüd paari sõnaga sellest paketist. seal on kolm elementi, me tahame kanda hoolt selle eest, et valimisameti võimud, andmekaitseameti võimud ning küberjulgeolekuameti võimud teeksid koostööd selleks, et leida võimalikke probleeme, paremini kooskõlastada olemasolevate sätete jõustamist ning leida lünkasid ning kõrvaldada need lüngad. oleme omalt poolt välja andnud soovituse, millega tahe-, soov, soovitatakse liikmesriikidel luua võrgustikud selleks eesmärgiks, kutsume samuti liikmesriike üles oma valimiseeskirju kohandama kampaania valdkonnas, kooskõlastama neid, kandma hoolt selle eest, et on teada, kes kampaaniat teeb ja kes maksab selle eest, milline on vaikimisperiood, milline on meedia roll ja nii edasi. sellised eeskirjad on olemas veebiväliselt, aga veebikeskkonna jaoks on samuti eeskirju vaja kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimised on esimesed valimised, mille puhul kehtivad ju uued andmekaitse eeskirjad ja seetõttu valimisorganid peavad kiiresti kontrollima, kas nad vastavad täielikult andmekaitse eeskirjadele ning kuidas on need eeskirjad asjakohased andmeka-, valimisõigusega seoses seetõttu oleme andnud välja asjakohased suunised ühe osana sellest paketist. kolmandaks on komisjon teinud ettepaneku muuta õigu-, määrust üksteist nelikümmend üks kaks tuhat neliteist, mis puudutab erakondade rahastamist, ja meie muudatuse eesmärgiks on kanda hoolt selle eest, et Euroopa äh, erakonnad äh, saaksid rakendada finantssanktsioone andmekaitse eeskirjade rikkumise eest, kui eesmärgiks on Euroopa valimiste, otseselt Euroopa valimistulemuste mõjutamine. Need sanktsioonid võivad moodustada viis protsenti eh, erakonna või sihtasutuse eelarvest. selle eesmärgiks on, et andmekaitse eeskirju saaks rakendada tõesti tõsiselt enne kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimisi ning äh, kaasõigusloojad peaksid samuti tegutsema kiiresti, et äh, see saaks jõustatud. me teeme koostööd Euroopa Parlamendi ning libekomisjoniga lähemate kuude jooksul selleks, et tagada selliste meetmete äh, edukus, mille kohta mille me oleme oma valimispaketiga vastu võtnud. järgmisena on meil plaanis volinik Kingi korraldatud kõrgetasemeline konverents küberohtude ning valimiste kohta. samuti toimub kollokvium põhiõiguste teemal, demokraatia teemal novembri lõpus. seda juhib esimene asepresident Timmermans ning volinik Jourova. järgnevate kuude jooksul enne Euroopa Parlamendi valimisi ähm, peame tõesti kõvasti tööd tegema, see on tähtis periood. kõik asjaosalised tuleb mobiliseerida selleks, et tagada vabad ning õiglased valimised ning äh, kodanike andmete kaitse. suur tänu, proua Astola! suurem osa fraktsioonidest on juba oma seisukohad välja öelnud selle resolutsiooni osas, kas teil on veel kommentaare, kui kommentaare ei ole, siis äh, selleks, et me saaksime hääletada kümnendal oktoobril meie komisjonis ja saaksime sellest rääkida oktoobri teisel täiskogu osaistungjärgul, ähm, siis meil on väga kindel tähtaeg kell kuus muudatusettepanekute jaoks, ähm, kahekümne kaheksas september suur tänu, kalli, kallid kolleegid, lähme nüüd edasi, päevakorrapunkt number viis, Jaapani andmekaitse õigusraamistiku piisavuse hindamise hetkeseis. ja proua Cartley on, ta on, teda asendatakse. ta ei ole veel saabunud. proua Tšenkarelli Pole vist veel siin, ütleb esimees. Yeah, he has, he has not arrived yet uh.... ta pole veel saabunud, ma arvan, et ta nüüd kohe-kohe jõuab. kui te annate mulle hetke aega, ma üritan talle helistada. okei okay.. So colleagues just kolleegid, äh, nüüd äh, teeme väikse pausi oodates komisjoni esindajat. Nice to see the commission efficient with their timekeeping. nähe, tore on näha, et, äh, et äh, komisjon on ka nii tõhus oma ülesannete täitma. So yes um,, sorry for the delay. vabandust hilinemise pärast, aga, aga meie esindaja just saab. niisiis äh, äh, komisjoni esindaja räägib äh, komisjoni ja Jaapani vahelistest läbirääkimistest, et esitada kokkuvõte Jaapani andmekaitse õigusraamistiku piisavuse hindamisest. oleme saanud sellest ka esmast informatsiooni ning mõned Leie liikmed külastasid delegatsiooniga hiljuti Jaapanit, nii et äh, võib-olla härra Tšenkarelli, äh, teil on kümme minutit aega, et äh, jagada meiega viimaseid uudiseid sellest hindamisest. vabandust, et ma hiljaks jäin. mulle anti teatud kellaaeg saabumiseks ja ma siis saabusin sel ajal. aitäh teile võimaluse eest sõna võtta, nagu te just mainisite, lõpetasime just läbirääkimiste vooru Jaapaniga, mulle öeldi, et ma räägiks lühidalt. nii et ma väga lühidalt äh, tahaksin rõhutada seda, kui äh, oluline see nende läbirääkimiste tulemus on ning tahaks meenutada, millised olid põhilised elemendid äh, hinda, mm, piisavuse hindamiseks. see on äärmiselt oluline hindamisprotsess üks olulisemaid, mille oleme läbi viinud mitmetel põhjustel. kõigepealt äh, mõned põhjused, kõigepealt kui see otsus vastu võetakse, suurendab see äh, andmeedastuse kaitset Euroopa Liidu poolt ühele meie suurematele Ehm, poliitilistest ja kaubanduspartneritest eh, ja see tähendab ka suuremat, aina suurenevat eh, andmevahetust. see otsus eh, näitab ka sedasi, seda, et konvergents eraelu andmete kaitsele ehm, on vaeva väärt. kaks tuhat seitseteist maikuus reformis äh, oma õigu-, äh, oma andmekaitseseadust, äh, võttis alates aluseks sarnase struktuuri, samasugused kaitseklauslid nagu meie ning luues iseseisvad andmekaitseametid. Nende põhimõtted sarnanevad meie süsteemile ja meie andmekaitse üldmäärusele ning äh, teate ilmselt äh, seda äh, kõike väga hästi, olete seda kindlasti oma senistes aruteludes täheldanud ning ka tuvastasite seda oma visiidil Jaapanisse. nüüd selle konvergentsi suurendamine saadab seega olulise signaali ja olulise sõnumi teistele riikidele, mis hiljuti on äh, võtnud ette andmekaitse seaduse äh, kaasajastamise näiteks Tšiili, Brasiilia või äh, Lõuna-Korea ja India. ning piisavuse hindamise protsess, mis, nagu te teate, toimus paralleelselt läbirääkimistega Euroopa Liidu Jaapani strateegilise majanduspartnerluse arendamiseks, näitab, et Euroopa Liit on täiesti arvestatav jõud selles valdkonnas. Euroopa Parlament on kaasa rääkinud hindav, piisavuse hindavuse protsessis koosates, koostades omapoolse resolutsiooni. seega me leiame, et meie lähenemine toimib ning see saadab ka olulise sõnumi teistele rahvusvahelistele partneritele. tahan sellega öelda et äh, andmekaitse kõrgete standardite äh, kaitsmine ja tutvustamine ja ähm, head äh, kaubandussuhted ei ole vastastikku teineteist välistavad, vaid käivad käsikäes. nagu te olete korduvalt öelnud, oleme öelnud, et eraelu kaitse ei ole läbirääkimiste küsimus ning kõrgetasandiline konvergents Eh, aitab eh, suurendada kaubanduslepingute positiivseid eh, külgi, eriti puudutab see selliseid riike nagu Jaapan. ning oleme loonud maailma suurima andmevahetusala, kus kaitsestandardid on maailma kõrgeimad ning see on oluline meie kodanike jaoks, ettevõtete jaoks, nii Jaapani kui Euroopa Liidu jaoks see on oluline ka, eh, see on ka oluline signaal, mille saadame oma teistele partneritele, sest kui teame andmevoogudest on juttu, siis eh, on selliseid partnereid, keda ei huvita sugugi mitte kaitsetasand. ja mis puudutab nüüd läbirääkimiste tulemusi, siis, siis eh, olete näinud, et äh, dokument on üsnagi pikk, väga suured lisad on seal, e, kuid äh, lubage meenutada ka seda, et äh, e, nagu, nagu te ise täheldasite Jaapanit külastades, siis kõrgetasandiline konvergents Euroopa Liidu ja Jaapani vahele Äh, tähendas ka seda, et me kaitseklausleid äh, äh, lisasime, rääkisime juurde näiteks andmekaitset, mis Euroopa Liit, andmete puhul, mis Euroopa Liidust Jaapanisse liiguvad piisavuse otsuse puhul. teate, et oluline arvesse võtta kommertspoolt ning ka ja, Jaapani võimude ligipääsu andmetele. ma tahaksin siin ühtlasi meenutada kolme olurit, kolme olulist punkti, mille osas läbirääkimisi pidasime kõigepealt äh, me rääkisime läbi äh, reeglite osas, äh, mis puudutas siis Euroopa kodanikele erinevaid kaitsemeetmeid rakendada punktides, mis erinevad Jaapani õigussüsteemis, näiteks tundlike andmete kaitse. nagu te võite isegi arvata, see oli üsnagi keeruline, me me eh, panime paika tundliku, eh, tundlike eh, andmete definitsiooni, mõjutades ühtlasi ka seda, kuidas seda on mainitud Jaapani seaduses. ja siis tegime ka eraldi kokkuleppe andmete edastamise, Euroopa kodanike andmete edastamise kohta Jaapanist kolmandatele riikidele ning ka kodanike õigusi, kaitse. rääkisime ka anonüümsete andmete kaitsmisest, sest väga väike vahe on eh, siis kaitstud andmete ja anonüümsete ehk mitte enam kaitstud andmete vahel Eh, kui me räägime anonüümsetest andmetest, eh, siis me räägime eh, sarnasest nähtusest mõlema osapoole pealt. see puudutab siis andmeid, mis ei ole enam isikustatud. ühesõnaga, te näete meie otsuses, millised reeglid oleme paika pannud meie lisadest, see on, need on kohustuslikud, siduvad Jaapani ettevõtete jaoks ning need on täielikult jõustatavad nii Jaapani kohtute kui ka Andmekaitseameti poolt. teine aspekt, mille osas oleme läbirääkimisi pidanud, mis puudutab Jaapani valitsuse kõrgema, kõrgeima tasandi poolseid kinnitusi, näiteks justiits- ja kaitseministri poolt, see puudutab Jaapani võimude poolset ligipääsu või äh, Jaapani valitsuse või äh, riigikaitseametite poolt äh, andmetele, mis edastatakse Euroopa Liidult Jaapanile. see on oluline selle, et kinnitel olla, et kui selline ligipääs toimub, siis sellele rakenevad siis sellele laienevad vajalikkuse ja professionaalsuse printsiibid ning selles osas ma tahaksin mainida ka seda, et, et Jaapan peab loomulikult tegelema riigi ohuga seotud küsimustega, ohtude vastu võitlemisega. kuid äh, äh, äh, on, on nende riigikaitse küsimused selgelt seotud nende põhiseadusega, mis võeti vastu Jaapanis pärast teist äh, maailmasõda, kus äh, kõige olulisem koht on äh, kohtute poolsele loale, loa, kohtud peavad loa andma igasuguste andmete käsitlemisel ning tegelesime ka kaebuste lahendamise küsimusega Euroopa kodanike, kodanike poolt ja ning ka vajadusel garanteerida, et andmed kustutatakse ning äh, see uus mehhanism, seda mehhanismi äh, juhib ja kontrollib Jaapani andmekaitseamet, see on täielikult iseseisev ning lõpetuseks tahaksin öelda seda oma, oma hinnangu esitamisel ja turvaklauslite üle läbirääkimisel rakendasime loomulikult põhimõtteid, mis eh, on eh, andmekaitse üldmääruse artiklis nelikümmend viis olemas on eh, ning loomulikult järgnesime, järgisime ka Euroopa Andmekaitseameti poolt vastu võetud kriteeriumeid, mis võimaldavad hinnata seda, kas äh, süsteeme toimib adekvaatselt ning äh, lõpetuseks ütleksin, et kui me räägime nüüd Euroopa Andmekaitseametist, siis loomulikult, nagu te teate, äh, otsused on edastatud Euroopa Andmekaitseametile arvamuse taotlemiseks Nad peaks selle esitama lähikuudel ning see on esimene samm äh, otsuse langetusprotsessides. kasutatakse komitoloogia meetodit äh, enne seda, kui kolleegium äh, lõpliku piisavuse hindamise otsuse langetab. ma nüüd lõpetasin, suur aitäh teile tähelepanu eest ja ootan huviga edasist arutelu. suur aitäh teile Hanna Giancarelli. see oli äärmiselt huvitav missioon. see on oluline ka meie kaubanduspartnerluslepinguga seoses. Dan Dalton osales seal äh, sellel tele, äh, sellel visiidil, ma ei tea, kas te, mõni teine kolleeg ka, kes praegu kohal on. ma kommentaariks ütlesin, et äh, ma vaatasin üle, kas te tõstatasite punkte, mis minu jaoks olulised olid. üks temaatika, mida te ei puudutanud, oli, mis on üks nii-öelda vaidlus küsimustest. mis puudutab seda, et andme, Jaapani andmekaitseseaduse ametlikku tõlget meil ei ole. ma saan aru, et äh, on olemas teatud versioon isikuandmete kaitse osas, aga seda pole üle kontrollinud ei äh, inglise keelt äh, emakeelena kõneleva isiku poolt ega ka juristi poolt, nii et seal võib mingisuguseid äh, as-, see ei ole kindlasti mitte lõplik variant, nii et sellel võivad veel muudatusi tuua alla. ma tahaksin ühesõnaga teada, Eh, kuidas te saite oma tööd teha, kuidas te saate piisavuse hinnangu eh, anda, eh, kui ei ole õigustõlget, ametlikku õigustõlget, see võib tunduda üsnagi tühine punkt olevat, aga see võib siiski esile kerkida. ma mäletan, et see tõstatati ka meie missiooni käigus ning mis puudutab ajakava, äh, kas võiksite öelda midagi, midagi selle kohta, millal Jaapani äh, kolleegid oma otsuseni jõuavad? siin on vist ka Jaapani saatkonna esindajaid, tere tulemast teile ning äh, millal oodatakse nende poolt otsuse langetust. nüüd võib-olla on veel küsimusi, Dan, proua Sippel, Anna ja härra Dalton suur aitäh teie ettekande eest, me teame, et äh, sellised äh, piisavuse hindamised on alati keerulised, ma keskenduksin kahele või kolmele küsimusele. ma nägin, et äh, siin on mingisugused lisareeglid, lisas üks, mis peaks olema siduvad Jaapani ettevõtete jaoks, aga kas võite meile garanteerida seda, kuidas neid äh, reeglid saaksid olla õiguslikult siduvad, äh, milline on nende reeglite kvaliteet? peale selle tundub, et need on kasulikud Euroopa kodanikele ja nende äh, andmete kaitsel, aga tundub, et ei ole eriti huvitav Jaapani kodanike jaoks, seega tundub, et meie andmed on paremini kaitstud kui Jaapani kodanike andmed kuidas on kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega, mis äh, ütleb, äh, me peame garanteerima andmekaitse kõrge tasemega kolmandates riikides ning äh, teine küsimus puudutab trahvide määra. see räägime kolmesajast tuhandest jeenist miljoni jeenini ehk siis kakssada tuhat kuni seitsesada tuhat eurot meile öeldi mingil hetkel, et eh, siin on tegu kultuuriliste erinevustega, raha ei ole nii oluline eh, kui muud asjad, aga Jaapan on osa globaliseerunud maailmast ning see võib tekitada probleeme ja jätta mulje, et Jaapanis eh, ei ole, Jaapanis ei ole andmekaitseseaduse rikkumine eriti problemaatiline ning kuidas see on kooskõlas meie andmekaitse üldmäärusega Eh, ning eh, kuidas eh, võiks see mõjutavalt mõjuda selline trahvimäär. selles osas oli väga palju er-, arutelusid ja kogu trahvisüsteem on väga erinev Jaapanis ning meil oli väga huvitav arutelu sel teemal oma Jaapani sõpradega. Dan järgmisena jah, see oli tõesti väga huvitav, äh, sest äh, jaapanlased õigusega olid väga äh, uhked oma andmekaitseseaduse üle, nad leidsid, et neil on sarnased kavatsused kui meil ning seda tõestab ka seda, mida teie praegu ütlesite. ja ma tuleksin selle juurde, mida te ütlesite, ehk siis selle kohta, et see muudab äh, see muudab suhteid Jaapani ja Euroopa Liidu vahel ja üritame seda äh, sarnast mõtle, mõtteviisi viia ka üle kolmandatesse riikidesse, mis iganes suhtel Brexitiga ka juhtub. loodetavasti saame selle andmekaitse seaduse üle Suurbritanniasse, mis aitaks meil kõrgetasemeliselt kaitsta ka brittide andmeid. Jaapan üritab praegusel hetkel Eh, ka oma partneritele seda üle kanda, kuidas te näete, kuidas saaks sellist, eh, sellist lähenemist üle, üle viia ka teistele partneritele nagu Ameerika Ühendriikidele ja Hiinale? üks erinevus on see, et me oleme andmekaitsemäärust juba rakendanud, aga eh, Jaapan alles hakkas sellega tegelema, see on üks esinev, esimene aastast erinevustest. proua Komisch, palun. suur aitäh ka mina näen, et strateegilisi huvisid on väga eh, palju. Euroopa Liidu ja Jaapani vahel ning eh, see tähendab ka erinevate tehnoloogiate väljatöötamist, eh, tehisintellekti, selgelt keskendudes mõju küsimustele, vot sealjuures arvesse andmekaitse määrust, kui me külastasime Jaapanit, siis äh, mind jahmatas see, et väga paljud äh, olulisematest tegijatest tehnoloogia valdkonnas olid absoluutselt teadlikud äh, andmekaitse määrusest ning ütlesid meile ka seda, et, et, et nad kavat-, et nad seda ka kasutasid ja rakendusid, aga Äh, põhiküsimuse tõstatas äh, et Birgit ja esimees, mis äh, piirini on see nüüd rakendatav eurooplaste ja ka jaapanlaste suhtes, meil peab olema täielik kindlus äh, Ehm, selles osas, mida jaapanlased teevad, meil on vaja ametlikku tõlget, meil on vaja teada, kuidas see rakenduks Jaapanis, see on võtmeküsimus. mitte ainult meie kodanike jaoks. Ehm, see on oluline kogu andmekaitse osas, mis peaks olema universaalne. ning üks küsimus, mis mind häiris. Jaapan on üks eh, riikidest, mis eh, eh, on lubanud krüpto valuuta kasutamist äh, ning võimaldab neil ka edasi arendada. näiteks esimene äh, krüptoraha leiutaja väitis, et ta on jaapanlane, ma ei, ei äh, kujuta ette, et Jaapan lubab kasutada seda raha, krüptoraha ilma kontrollita. ma olen Jaapanis elanud ja ma tean Eh, kui, kui kontrollitud Jaapani ühiskond on ja eh, seda ka hea eh, põhjusega, võttes arvesse, kui karmis piirkonnas nad elavad. ja veelgi karmimas see läheb, võttes arvesse, mis toimub Hiinas, kus on kodanikukaart kasutusele võetud ja üritab niimoodi ühiskonda veel rohkem kontrollida Ehm, kuidas praegune andmekaitseseadus võimaldab krüptovaluutat kasutada ja arendada Jaapanis, sest ma ei kujuta ette, et jaapanlased seda lubaksid teha ilma vähemalt mingisuguse taustakontrollita. Ehm, aitäh, kolleegid, kas keegi soovib veel sõna? aitäh. alustades eh, nüüd öö, eh, olulisest detailist, ma saan aru, miks te seda küsite arvan, et äh, siin äh, on mingisugused äh, asjad, mis nõuavad selgitust. sellised läbirääkimised ei erine sugugi mitte teistest läbirääkimistest rahvusvaheliste partneritega, kes on usaldusväärsed partnerid ning meile esitatud tõlge esitati Jaapani võimude poolt ning loomulikult ainuke ametlik versioon sellest tekstist on jaapani keeles, aga me räägime siin siiski sellest, et kui usaldusväärsed partnerid esitavad tõlke, siis on see hea algus arutelude käivitamiseks ja hindamisprotsessi käivitamiseks. Eh, ning eh, tahaksin mainida siin ka seda, et, et eh, Jaapani keelse teksti esitas Andmekaitseamet PPC Eh, ning eh, nemad nagu meiegi tunnevad suurt muret selle uue seaduse pärast ja eh, ma arvan, et raskem on asja ametlikumaks teha kui see. kuid väga oluline, eriti läbirääkimiste vältel, läbirääkimised olid inglise keeles, aga siis tekstid tõlgiti jaapani keelde, me esitasime dokumente toetudes äh, ka oma sisemisele lingvistilisele ekspertiisile, nagu te teate, et Euroopa Liidu delegatsioon Jaapanis Tokyos on üsnagi suur ning nemad said äh, samuti meile üsnagi kõrge kvaliteedilise ekspertarvamusega aidata. ning oluline on arvesse võtta ka seda, et kui meil oli küsimusi teksti äh, tähenduse osas ähm, äh, läbirääkimiste vältel olid meil mitmed äh, tihedad kontaktid sõltumatute äh, ekspertidega nii siin kui Jaapanis, et äh, meile, et paremini aru saada Jaapani süsteemist, et võtta, võtta aluseks ainult ühte allikat. ning see garanteeris meie jaoks selle, et me ei töötanud mitte ainult dokumentidega, vaid eh, sest see ei ole ainult seaduseraamatu asi, vaid eh, oluline oli ka eh, aru saada Jaapani süsteemist. ning minnes nüüd teiste küsimuste juurde, lisareeglid, nad on siduvad ja rakendatavad mitte ainult sellepärast, et see kirjas on, vaid neil on sellepärast, et neil on õiguslik alus Jaapani seaduses Eh, ma ei hakka detailsemalt rääkima, artikkel kuus eh, põhitekstist eh, annab pädevuse Jaapani andmekaitseametile võtta kasutusele lisameetmeid, et garant-, kaitsta rahvusvahelisi andmevoogusid ning neil on see seadusest antud pädevus olemas ja sellega seoses ongi tegem-, ongi need äh, reeglid äh, siduvad ja rakendatavad. lisaks sellele, nagu te teate, pidime äh, ka tegelema selliste küsimustega nagu tundlike andmete kaitse ja seda täiendati Euroopas saabuvate andmete osas ning ning Jaapani valitsus võttis vastu spetsiifilise otsuse, mis äh, delegeeris äh, eripädevusi Andmekaitseametile, et võtta vastu lisareeglid äh, ning delegatsioon mainis, et need on, reeglid on siduvad ja rakendatavad ning need reeglid on täiesti kooskõlas Jaapani õigussüsteemiga ja äh, küsisite minu käest väga huvitava küsimuse, miks äh, on need äh, reeglid rakendatavad ainult Euroopa Liidust pärit andmetele, see on jaapanlaste valik. meie me peame enda piisavuse hindamise protsessis garanteerima äh, et Euroopa Liidu andmeid kaitstakse, sellega me tegeleme. selle osas oleme me pädevad, me ei saa eh, eh, asendada Jaapani valitsust või parlamenti, me ei saa hakka otsustama midagi kogu Jaapani andme kaitsetegevuse eh, osas eh, meie lihtsalt teeme selleks, et eh, kõik selleks, et kaitstaks andmeid, mis Euroopa Liidust edastatakse kolmandasse riiki ning selleks ongi olemas meie lepingusse sisse viidud reeglid. Mm, kui Jaapani ettevõtted ei taha eri, mitte eri liiki reegleid rakendada, kui eh, Jaapani ettevõtted soovivad rakendada andmekaitset kõrgemal tasandil, see on eh, küsimus, mida, millega tegelevad eh, Jaapani ühiskond ja Jaapani institutsioonid. oluline on see, et andmeedastus Euroopa Liidust on piisava kõrgetasemeliselt kaitstud ja minnes nüüd trahvide juurde, siis jah, siin on tegemist arvudega, mille, mida näeb ette Jaapani Äh, äh, seadus, aga ärgem unustagem, et see arv äh, puudutab iga konkreetset juhtumit, näiteks kui on probleeme andmetele ligipääsuga, kui on toimunud rikkumine, kui, kui me räägime väga suurtest andmehulkadest digitaalmajanduses, siis, siis tuleb seda arvu korrutada intsidentide arvuga ja see võib kaasa tuua väga suuri arvusid ning rõhutaksin siin ühtlasi ka seda, et see on tõepoolest teistsugune süsteem, aga Jaapani andmekaitsesüsteem erinevalt meie andmekaitsemäärusest näeb ette ka äh, kriminaalsanktsioone, isegi vangistust, eriti juhtumite puhul, mis on väga huvitavad, nagu te äh, Mm, ilmselt teate, tegemist on kahetasandilisi eh, süsteemiga. FFC eh, võtab vastu otsuse eh, ning kui selle otsusega ei, kui otsust ei täideta, võib asi minna kriminaaluurimise alla ja lõppeda vanglakaristusega ning sanktsioonide süsteem on teistsugune kui meil, kuid kokkuvõttes äh, leiame, et äh, sanktsioneerimissüsteem on tõhus ning kui te vaatate, milliseid arvamusi on koostanud Euroopa Andmekaitseamet, siis äh, ei peagi äh, loodama punkt-punktilt sümmeetrilist süsteemi. andmekaitseamet ütleb, et meil on vaja tõhusat toimivat sanktsioonide süsteemi ning on mitmeid võimalusi selleks, et garanteerida Äh, äh, seda, et süsteem toimiks ja oleks tõhus. ma olen täiesti nõus sellega, et äh, selle otsusega, see otsus ulatub kaugemale kui Euroopa Liidu ja Jaapani vahelised suhted, Jaapan on OECD liige, G kahekümne liige me oleme sarnaselt mõtlevad partnerid andmete kaitse küsimustes ning äh, ja see näide ülejäänud maailmale, et konvergents äh, on kasulik, see toob kaasa positiivseid tulemusi, et kodanike ja ettevõtete jaoks see on äärmiselt oluline dimensioon. ja, ja nüüd viimane küsimus üks oluline aspekt on ka see, et eh, on olul-, juba praegu eh, tihedad eh, suhted Jaapani andmekaitsjate, meie andmekaitsjate vahel, kes olid olulised kaasarääkijad ning see on aluseks edasise koostöö arendamiseks, lootud, loodetavasti mitte ainult äh, äh, nii, et see on äh, teoorias nii, vaid et ka tõlgendusvahendite väljatöötamise osas eh, ning eh, see on peale nende, mida ma juba mainisin, eh, näiteks plokk kahela väljatöötamisel meil on vaja uue põlvkonna piisavuse hinnangut ning tõhus äh, koostöö valdkonnas. ka selles osas, kuidas tõlgendame oma sarnaseid reegleid, mis toovad kaasa suurema õiguskindluse. ma tänan küsimuste eest, loodetavasti äh, vastasin kõigile küsimustele. ajakavad ei maininud. see on muidugi igav küsimus, ütleb esimees ja, ja loomulikult, loomulikult on ka teil ka siin oma ajakava nii et äh, on kaks äh, paralleelset protsessi, jaapanlased peavad oma äh, protsessi läbima ja nad äh, äh, ütlevad, et see protsess peaks toimuma sügise vältel ning meil on umbes sarnane ajakava. see ei ole loomulikult täielikult äh, paralleelne, ootame ära loomulikult ka lõpliku Andmekaitseameti eh, arvamuse, aga nagu te nägite, härra Juncker ja härra Abe ütlesid, et eh, et eh, eesmärgiks on piisavuse hindamine lõpetada selle aasta lõpuks. ja see sõltub loomulikult ka sellest, milliseid otsuseid erinevad jõud langetavad. Mm, aitäh teile. Need kes äh, delegatsiooni visiidil ei osalenud, ei tea täpselt, äh, mis toimub ja see on abstraktne, aga samal ajal oleme me väga palju saanud sellest õppida, see näitab, kuidas ka meie komisjon on sellesse valdkonda kaasatud. aitäh teile selle ettekande eest ja aitäh, kallid kolleegid, osalemast sellel arutelul. Äh, kümme kolmkümmend, kahe minuti pärast äh, hakkame me, me valima uut aseesimeest ja ma loodan, et äh, see läheb libedalt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 Christians, right? Okay, colleagues, I know everyone. hästi, kallid kolleegid, tõesti, neljapäeval on alati palju tegemist, kõigil on vaja lennuki peale jõuda, nii et alustame õigel ajal. näen, et vajalikud inimesed on kohal. võtke palun istet ja siis me saame kohe pihta hakata okay, nii, kolleegid, hakkame pihta. kõigepealt esimene punkt hääletuste all on meie kolmanda aseesimehe valimine selleks, et Jan-Philipp Albrechti asendada ja seda siis vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada neli pange palun hääletuskaardid valmis, kui meil on üks kandidaat, siis me võime muidugi ka aplausi teel heaks kiita kandidaadi. vastavalt artiklile kakssada kodukorra reeglites pean teile andma teada, et äh, proua Verhaien Rahvaparteist, härra Kütšuk äh, ALDE fraktsioonist äh, ja proua Meier ENF fraktsioonist on asendusliikmetena kohal ja võtavad hääletusest osa siis tahan veel ka öelda, et fraktsioonid peavad andma esimehele teadma, kui äh, on asendusliikmete osas toimunud muudatusi. kvoorum, meil peab kohal olema rohkem kui viisteist liiget ja ilmselgelt kvoorum on olemas, meid on siin rohkem kui viisteist. nii, nüüd kandidaadid. palun esitada kandidaate selleks, et me saaksime valida kolmanda aseesimehe libekomisjonile. ma meenutan teile, et fraktsioon võib nimetada kandidaadi või vähemalt viis protsenti komisjoni liikmetest ehk siis vähemalt kolm komisjoni liiget. aga oleks parem, kui te seda ei teeks, vabandust, neljapäev on peale selle kandidaat peab olema selle komisjoni täisliige ja ta peab olema ka oma finantshuvide deklaratsiooni täitnud. nii et palun nimetage kandidaate. esitage mulle palun kandidaate. Like keda te soovite esida-, Judith Sargentini oleks minu kandidaat, ütleb proua Valero. proua Sargentini on nimetatud, kas keegi veel? rohkem ei ole kandidaate, seega nüüd kandidaat, kas te olete valmis kandideerima? see oleks suur au mulle. ohoo, suur au kohe. väga tore, aitäh. ja meil on väga suur au ähm, kinnitada teid kandidaadiks. oleme kontrollinud, et teie dokumendid on korras Te täidate kõik eeltingimused selleks, et kandideerida. ma pean selle kõik nüüd siin ette lugema, muidu te ei ole kandidaat, nii et te olete täitnud kõik tingimused, olete esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni ja olete selle komisjoni täisliige kuna meil on ainult üks kandidaat, siis me saame aplausi teel kandidaadi heaks kiita, nii et kolleegid, kui olete sellega nõus ja keegi vastu pole, kas me siis saame kandidaadi kinnitada kolmanda aseesimehe ametisse aplausi teel. And in the future can at least one of the vice ja üks aseesimeestest võiks ka siia üles tulla, ma ei tea, mida ma teile teinud olen, aga teile ei meeldi siin minu kõrval ilmselgelt istuda. ma ausõna ei hammusta. jah proua Kalda mitte kunagi ei taha siia minu kõrvale tulla, äkki proua Sargentini rikub nüüd seda traditsiooni ja tuleb siia ülesse. ja siin on mul veel kirjas, et ma kuulutan teid nüüd valituks aplausi teel ja palun võtta nüüd koht minu kõrval, nii et mis teil muud üle jääb, näete? see on siin reeglites kirjas, see on esimene ja viimane kord, kui te seda teete, sest tavaliselt keegi seda ei tee, ma ei tea küll, miks aga teil on siin alati koht reserveeritud, nii et kui tulete, võite alati siia minu kõrvale istuda. suur tänu, kallid kolleegid, asume nüüd kohe hääletuse juurde, sest ma tean, et paljud teist peavad ära kiirustama. vabandust, ja, ja ma tean, me peame siin kogu aeg. kas tal on ka õige nimekaart siia pandud? ja, ja, ja, ja, ja. hästi. suur tänu suur,, suur-suur tänu ja palju õnne, Judit. nüüd asume hääletuse juurde. kohe punkt seitse päevakorras seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist on kõik hääletused ja puudutavad kokkulepped Euroopa Liidu ja erinevate riikide vahel, alustame kohe esimesega. raportööriks on Emilian Pavel. härra Pavel, kas soovite veel midagi öelda? ei, siis härra Paveli raportid ja alustame esimesega, milleks on Barbados ja ühtegi muudatusettepanekut pole, nii et hääletame kohe kogu raporti üle, hääletus algas ja hääletus lõppes um The... hääletus lõppes, vastu võetud. järgmiseks Mauritius. hääletus algas. ja hääletus lõppes. vastu võetud. järgmiseks on Kits ja Devis, hääletus algas ja lõppes vastu võetud vastu võetud. edasi Antigua ja Barbuda, hääletus algas. hääletus lõppes. samuti vastu võetud. järgmiseks Seychellide Vabariik, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud ja viimaseks Bahamaa hääletus algas. hääletus lõppes. ka see on vastu võetud, nii et palju õnne, Pavel Emi,, Emilian Pavelile ja sellega on meil hääletus lõppenud. aitäh, kallid kolleegid, teile tähelepanu eest. We um, we are we can now call me, kallid kolleegid, saame kohe minna päevakorrapunkti number kolmeteist juurde, sest raportöör Cecilia Wikström on kohal. kui te ei soovi sellel arutelul osaleda, siis palun lahkuda hästi vaikselt. järgmiseks läheme nüüd siis päevakorrapunkti number kolmteist juurde, tegemist on Cecilia Wikströmi raporti esitlusega palun lahkuge vaikselt. tegemist on siis Cecilia Wikströmi äh, raportiga, mis puudutab siis äh, rännet ja rahvusvahelist kaitset ja statistikat selle kohta, tegemist on tõesti tähtsa küsimusega. nii et äh, ma olen veendunud, et proua Wikström toob selle kõik oma raportis ka välja meil on ka variraportorid kohal, nii et Cecilia, palun, sul on sõna. aitäh, esimees, kallid kolleegid, tõesti väga tore on vahepeal tegeleda küsimusega, mis on hästi tehniline ja üldse mitte emotsionaalne ja poliitiline. ehk siis palju vähem dramaatiline ja vastuoluline kui need küsimused, millega ma tavaliselt tegelen aga tegemist on tähtsa küsimusega selles mõttes, et need otsused, mis me vastu võtame, peaksid äh, olema tõesti teaduspõhised ja tõenditel põhinevad ja tõesti on väga tähtis, et meil oleks äh, info ja juurdepääs äh, usaldusväärsele statistikale selleks, et välja kujundada poliitikat ja seda just sellises küsimuses nagu sisseränne, kus meil on väga palju eriarvamusi ja selles valdkonnas on see isegi tähtsam kui teistes valdkondades selles raportis ma üritasin välja tuua erinevaid valdkondi, eh, mille kohta liikmesriigid peavad hakkama Eurostatile statistikat edastama tihti on tegemist statistikaga, mida liikmesriigid juba vabatahtlikult edastavad, kas siis Varjupaigaametile või siis ka kodanikuühiskonna esindajatele, kui nad seda nõuavad. ja see mida me nüüd nõuame, võib tegelikult natukene lisatööd tekitada Statistikaametitele liikmesriikides, aga ma arvan, et on tähtis, et me ei piiraks juurdepääsu usaldusväärsele statistikale. ja öeldes, et seda sellepärast, et Statistikaametil on äh, muidu liiga palju ülesandeid, me peame lähtuma sellest, et Statistikaametitel on piisavalt ressursse, et seda tööd teha ja tegelikult arvestades, kui palju me juba kulutame varjupaiga küsimusele, siis need lisaülesanded on tõesti ainult väga väike osa. ja tõesti väga tähtis on, et me parandaksime juurdepääsu andmetele, sest see kompenseerib ka äh, lisa, tekkivaid lisakulusid. peale selle väga paljud liikmesriigid juba praegu annavad suurema osa sellest statistikast vabatahtlikult. ootan juba kolleegide kommentaare ja soovin teiega teha koostööd muudatusettepanekute osas ja muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on neljas oktoober seitseteist null null. ma üritan kiiresti variraportööridega need muudatusettepanekud läbi vaadata selleks, et me saaksime välja töötada oma seisukoha läbirääkimisteks nõukoguga siis saame hoolitseda selle eest, et see raport võetakse vastu äh, pii-, kiiresti enne meie ametiperioodi lõppu ja ka nõukogus on see küsimus väga kiiresti läbi vaadatud. seal ei ole üldse vastuolusid, sest nad saavad aru, et väga tähtis on, et statistika oleks usaldusväärne poliitiliste otsuste tegemisel, nii et sellega ka nõukogus probleeme ei ole, nii et räägime siin teaduspõhisest, faktipõhisest statistikast aitäh, Cecilia, tõesti, ma näen seda sinu kergendustunnet, et nüüd tegeled lõpuks küsimusega, millega on võimalik ka kiiresti edasi minna, isegi kui selles valdkonnas ei ole mitte midagi, mis poleks emotsionaalne ja täis draamat, isegi mitte statistika. selline kui küsimus nagu statistika, nii et ma tõesti saan aru sinu kergendustundest, et nii kiiresti liigutakse edasi. hästi, nüüd variraportöörid, Mari-Kristiin, sa tahtsid sõna saada for, for GUE, please. kuue nimel. Euh, monsieur, monsieur le Président, euh, je ne sais pas si ce rapport est... jah, see raport on tehniline, aga statistika on oluline, kui me tahame realistlikke äh, strateegiat välja töötada rändepoliitikas ja paraku selles valdkonnas on meil tõesti vaja statistika küsimuses edasi areneda, selleks et Euroopa poliitika tõesti lähtuks rännet puudutavast reaalsusest ning neid kajastavaid arvudest. ja siin on tehtud äh, määruse ettepanek äh, selleks, et äh, rände konfiguratsiooniga kohaneda ja võib-olla see võimaldaks tõesti poliitilisel tegevusel tugineda realistlikele arvudele, tegemist on tehnilise teemaga ja komisjon on suutnud kokkuleppele jõuda väga kiiresti ja see annab põhjust oodata, et teistes küsimustes samuti äh, toimub areng sama kiiresti. aga teame paraku väga hästi, miks see nii ei ole alati tahaksin tänada tehtud töö eest, raporti eest, olen nõus äh, praktiliselt kõigega äh, sinu muudatusettepanekutest. toetan sind ka selles, mis puudutab vajadust anda Eurostatile asjakohased vahendid, kui me tahame, et nad rohkem tööd teeksid, siis tuleb anda ka vahendeid juurde, andmete ühtlustamine on üks peamisi probleeme tänases maailmas, sellepärast et äh, äh ka Eurostati statistikat seatakse küsimärgi alla ning seda kõike tuleb vältida. ning ma olen omalt poolt teinud mõningaid ettepanekuid, eriti mis puudutab alaealisi. me peame väga täpsed olema, kui asi puudutab alaealisi võib-olla on vaja rohkem täpsustada tagasisaatmise poliitikat, vabatahtlik tagasisaatmine ja mittevabatahtlik tagasisaatmine. Need vajavad täpsustamist ja võib-olla samuti aja või vanuse äh, kindlaks määramine, äh, seda võiks kuidagi natuke teistmoodi sõnastada. mõningates liikmesriikides on probleeme äh, alaealiste kohta, keda peetakse nii-öelda täiskasvanuteks nii et meil on vaja statistikat äh, ka sellest lähtuvalt analüüsida ja võib-olla siis äh, natukene võiks keskenduda ka õigus, äh, juurdepääsule õigusele, natuke statistikat selles vallas oleks ka kasulik. Need on peamised teemad ning me ei pea siin pikemalt venitama, ma arvan, et me tegelikult oleme ühel meelel, aga mul on üks küsimus komisjonile. komisjon kinnitas meile, et mis puudutab andmekaitset, mingisuguseid muudatusi ei ole äh, ja ma tahaks tõesti teada, kas äh, nii see on. kui ma näen, kuidas äh, on läinud andmekaitse määrusega liikmesriikides, siis mõnikord ma kahtlen, kas liikmesriigid tõesti on üle võtmas seda õigusakti. suur tänu, Mari-Kristin! vabandan, et nüüd siin andsin variraportööridele vales järjekorras sõna, kõigepealt äh, äh, proua Tšäki Rahvapartei. seda äh,, spravodajtsom je za EPP panzde. härra Tšaki, aitäh. härra Štehhovski äh, on Rahvapartei raportöör, aga ta ei saanud täna siia tulla ja sellepärast ta palus mul esitleda Rahvapartei seisukohta. Cecilia Wikström ma väga vabandan, kui sa ütled, et tegemist on tehnilise küsimusega ja siin emotsioone pole. minu arvates on see väga hea, see on meile eeliseks, see on selle küsimuse eelis, sest see on selge. on selge, et rändepoliitikas on meil vaja tõesti rohkem äh, Äh, teadmisi ja siiamaani on seda küsimust väga poliitiliselt ja emotsionaalselt arutatud ja seda on ka ära kasutatud. tegemist on tehnilise küsimusega, spetsiifilise professionaalse küsimusega ja just sellepärast on minu arvates see samm edasi. aga teiselt poolt see, et äh, me jõuame selles küsimuses nii kiiresti kokkuleppele, see näitab ka, et äkki peaks niimoodi edasi liikuma ka teistes küsimustes. nii et äh, mul on tõesti väga hea meel, et te suhtute nii professionaalselt sellesse küsimusse. ja äh, tõesti on hea, et me avaldaksime survet siin erinevatele poliitikavaldkondadele, et seda teha täpselt samamoodi. Äh, Tomas Tehhovski on äh, Äh, mul on kirjutanud siia kaheksa punkti, mis on tema arvates tähtsad. meil on ka muudatusettepanekuid, me saadame need teile ja ma arvan, et praeguses arutelufaasis on väga tähtis öelda, et see raport on hea, me toetame seda ja me teeme ka muudatusettepanekuid lähitulevikus. aitäh ja palju õnne, Cecilia! aitäh, härra Tšaki! ja nüüd sotsiaaldemokraadid, Cecil Kiienge, palun. suur aitäh, Claude. ka mina sooviksin tänada raportööri selle raporti projekti eest, mis puudutab komisjoni väljakutseid ja probleeme seoses selle ettepanekuga, milleks eelme-, eesmärgiks on kvaliteedi täpsust ja äh, statistiliste andmete kaitset paremini arendada ning äh, tegemist on äärmiselt poliitilise temaatikaga. väga äh, teame, et, äh, et tihtipeale levitatakse informatsiooni toetumata, toetumata statistikale ning sellega seoses levitatakse valeandmeid ning äh, äh, seda aeg-ajalt ka äh, teadlikult. seega meil on kõigil vaja häid statistilisi andmeid, mis oleks liikmesriikidele kergesti kättesaadavad, mida oleks lihtne võimalik jagada ning võin öelda, et kõik vastused on olemas ootustele vastavalt ning ning tahaksin piirutuda mõni punkti mainisema, kõigepealt kõige haavatavamate gruppide väljaselgitamine ning eh, tahaksin rõhutada siin seda, et eh, soolise aspekti arvesse võtmine on siin väga oluline ning samuti eh, tuleb pöörata tähelepanu alaealistele ning ennetus ja garantiide, ennetustöö ja garantiide väljatöötamine ning esitan oma fraktsiooni nimel muudatusettepanekuid, mis sarn-, mis oma lähenemises sarnanevad väga raportööri lähenemisele ning liikmesriigid jaoks on need samuti positiivsed. Eh, meil on vaja üle vaadata ka kinnipidamispõhjused ja tingimused liikmesriikides, selle kinnipidamise eh, eh, pikkus ning kinnipidamise põhjus samuti peame eh, siinkohal väga ehm, eh, põhjalikult järele mõtlema ning teeme ka lisaandmete kasutamisele parema integratsiooni nimel ning eh, kuidas vastuvõtmisdirektiivi sealjuures paremini rakendada. oluline on, et on olemas ka lisaandmed, mis võimaldavad asüülitaotlusi võrrelda omavahel ning kasutada tuleb äh, ka juba olemasolevaid äh, statistilisi andmeid ning äh, lõpetuseks tahaksin öelda, et teen tihedat koostööd raportööriga, et meil on praegusel hetkel vaja selliseid andmeid, et, ähm, et üldsuse üldarvamused, mis reaalsusest erinevad, pisut muudetud saaks. aitäh, Cecil, tundub, et kõik variraportöörid on nüüd sõna saanud. Mari-Kristiinil on vist veel küsimus komisjonile. oled sa nõus, et anname ka komisjonile sõna, kui nad on nõus sellele küsimusele vastama? või mõn-, ükskõik millises teises punktis, mida variraportöörid või raportöör mainisid? Well, <clears throat> thank you, Mr Chair and aitäh, esimees. aitäh väga tähtsa küsimuse eest, mis puudutab andmekaitset. komisjon võib teile kinnitada, et Euroopa statistika seadustes on tõesti piisavalt tagatisi hoolitsemaks selle eest, et andmed on kaitstud. okei okay hästi, Cecilia, kas sa tahaksid äh, kokku võtta selle arutelu? aitäh, suur tänu kõigile kolleegidele. on väga hea näha, et me oleme siin tõesti üks suur meeskond ja me vaatame seda küsimust läbi tõesti väga suure tähelepanuga. Marii-Kristiin esitas selle küsimuse äh, ja me nüüd liigume siit edasi samm-sammult ma olen olnud ühenduses ka nõukoguga, kas eile või täna, kui ma nüüd õigesti aru sain, jõudsid, jõudsid nad kokkuleppele või jõuavad siis kokkuleppele. nii et see tähendab seda, et me saame nüüd kinnitada, et meil on vaja numbreid, fakte, usaldusväärset statistikat ja et seda tuleb Äh, koguda siis liikmesriikidest, et meil oleksid võrreldavad numbrid, kui me neid küsimusi arutame. see on ka kõige tähtsam. ma olen väga tänulik äh, kolleegide sõnavõttude eest ja me jätkame tihedat koostööd nagu ikka. aitäh! tõesti, see on väga tähtis valdkond ja usaldusväärne statistika on siin tõesti väga tähtis tõenditel põhinev statistika, siis ähm, aitäh raportöörile ja aitäh, kallid kolleegid, aitäh täna siia tulemast. Ähm, nagu näete, on teisipäeva pärastlõuna, ütleb esimees, mõtleb arvatavasti enne lõunat. järgmine päevakorrapunkt on meil ette nähtud üksteist kolmekümneks ja kuna siin ei ole neid kolleege kohal kes äh, selles äh, küsimuses sõna võtavad, teen ma ettepaneku, et äh, teeme nüüd siis väikese pausi üheteist kolmekümneni. kui olete nõus, väike paus üheteist kolmekümneni, sellepärast et järgmises punktis sõna võtvad inimesed EU-Liisast ei ole kohal, nii et vist on siin mõistlik väike paus teha nii et üksteist kolmkümmend jätkame, kohtume üksteist kolmkümmend, et läbi vaadata tänase hommiku viimane päevakorrapunkt, päevakorrapunkt neliteist, aitäh!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

Sorry, colleagues, for the slightly late start. There's a lot of um, issues going on. This always happens. kallid kolleegid, ähm, äh, vabandust, et me helistasime, hilinesime väga palju asju, juhtub alati ne neljapäeviti ja suur tänu, et te olete siin kohal, proua Tšinitši, teie, äh, tänu teile saame me siin niiviisi oma tööd teha. jah ähm,, tervitame kolleege EU Liisast ning tegevdirektorit härra Karkovit südamest tere tulemast teile. me räägime siis äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta konsolideeritud äh, tegevusaruandest ning oleme väga tihedalt teinud koostööd EU-Liisaga. nüüd on käes viimane koostööetapp meie aruandluskohustuse alases koostöös. amet on äh, ellu viinud mitmed õigusakte ja räägime nendest äh, meie komisjonis, seda asjakohasem on tänane äh, tegevusaruande tutvustus. õnnitlen teid ka uue peakorteri puhul Tallinnasse, uksed avanesid just eelmisel nädalal lõplikult, nii et loodame, et saame teile ka külla tulla mingil hetkel, ilusal hetkel ja ma tean, et äh, mitmed kolleegid on juba käinud seal ja lähevad juba sinna külla. härra Karkov, palun, teie ettekanne, olge lahked, loodetavasti tuleb meil veel liikmeid, aga igal juhul kantakse üle äh, meie komisjoni koosolekut, nii et äh, vaatajaid-kuulajaid on tõenäoliselt väga palju. tere tulemast, härra Karkov, olge lahked, teil on sõna suur tänu, härra esimees, suur tänu kutse eest, mul on alati suur rõõm tulla teie komisjoni ette ja tutvustada EU-LISA saavutusi. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal, kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta oli küll väljakutseid täis, aga samus oli meil ka oma saavutusi, meil oli kahepoolne ülesanne, me pidime ühelt poolt tagama oma olemasolevate süsteemide tegevuse, oma olemasolevate ülesannete täitmise ning samas pidime oma ülesannete ülesandeid ka laiendama, mis õnnestus meil edukalt minu arvates. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sai meie amet ka viieaastaseks, viieaastane viis aastat äh, on äh, hea periood selleks, et heita pilk äh, ajas tagasi ning vaadata, mida on ähm, saavutatud, oleme oma tegevust muutnud tõhusamaks, kvaliteet on paranenud, operatiivjuhtimine suuremahuliste süsteemide puhul on paranenud ja otsus luua äh, üks Euroopa amet selle kohta oli omal ajal õige otsus, amet on osutunud usaldusväärseks, pädevaks partneriks, kes aitab liikmesriike ning Euroopa Liitu tervikuna. amet äh, asus ka uusi ülesandeid täitma, me tugevdame ja selle eesmärgiks on piiride haldamise äh, ja parandamine ja julgeoleku tugevdamine. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal õnnestus meil oma olemasolevaid ülesandeid täita. meil on äh, stabiilne, operatiivne, suuremahuliste süsteemide haldus, SIS-süsteem, viisainfosüsteem, Eurodac ja mingisuguseid kriitilise kriitilisi intsidente ei juhtunud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jooksul. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus üle seitsmekümne kuue miljoni äh, hoiatuse esitati SIS-süsteemis ja otsinguid äh, viidi liikmesriikide poolt läbi üle viie miljoni korra. viisataotluste äh, arv oli üle viiekümne kahe miljoni ja Eurodacis on üle viie miljoni andmekogu varjupaiga taotlejate kohta, nii et süsteeme kasutatakse ulatuslikult võrreldes eelmiste aastatega. Need süsteemid on olulised selleks, et meie Schengeni ala toimiks nagu kord ja kohus, selleks, et me suudaksime välispiire tõhusalt hallata ning selleks, et me oma ühist viisa ja varjupaigapoliitikat saaksime ellu viia. tänu nendele süsteemidele saame me tagada Euroopa kodanike ühe põhiõiguse, vaba liikumise ei oleks liialdus öelda, et need süsteemid, mida meie amet lühib, juhib, on Euroopa toimimise üheks alustalaks. loomulikult äh, see aitab ka tõsiselt kaasa Euroopa sisejulgeoleku tagamisele. tulevikus aga, kui äh, terroristidele, äh, terrorismi ohule, rändesurvele, Äh, reageerimiseks on vajalik äh, suurem infovahetus, tõhusam infovahetus, siis äh, tuleb meeles pidada seda, et selleks on vaja arenenud, paindlikke ning koostalitusvõimelisi infosüsteeme, mida saavad kasutada rändeametnikud ja piirivalvurid. veel Ähm, pisut fakte meie kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta saavutuste kohta. Horvaatia tehniline integreerimine on nüüd saavutatud, tehniliselt Horvaatia on nüüd valmis Schengeni alaga liituma. kahe tuhande seitsmeteistkümneteistkümnendal aastal äh, viis amet lõppu ka äh, sisse sõrmejälgede mätsimise süsteemi. ja praegusel hetkel on seitse liikmesriiki, kes aktiivselt kasutavad seda süsteemi ja kes ähm, ja veel rohkem on neid liikmesriike, kes selleks ettevalmistustöid teevad. märtsis äh, viidi üle nelja tuhande uuringu läbi biomeetriliste aimetega, neli ja, ja juuniks oli nelikümmend tuhat neid ja viisa infosüsteem arenes kõvasti edasi, uus versioon võeti vastu viisa eeskirjade muutustega seoses. tegemist oli äärmiselt keerulise ning olulise uuendusega, mis äh, võib äh, Schengeni ala turvalisust tõsiselt mõjutada, äh, nii et mingisuguseid vigasid ei saanud me endale lubada. ja eel-, projekt viidi läbi õigeaegselt ja eelarvest kinni pidades. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastatel tegelesime ka mitmeid harjutusi VIS-süsteemiga, et kindlaks teha seda, kui palju saame meie küberjulgeoleku ohtudele vastata ja kui äh, vastupidavad me üldiselt oleme ja äh, me vii-, sellest lähtuvalt koostasime ka oma tegevuskava. Eurodac äh, samuti haarab kaasasime selle, Eurodaki võib-olla seitse miljonit äh, kannet äh, võrreldes äh, varasematega palju rohkem. juunis kaks tuhat seitseteist sai Europol juurdepääsu Eurotacile ning hakkas kasutama äh, Eurotaci nii nagu õiguslik alus, süsteemi õiguslik alus seda lubab. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta töö aga ei piirdunud mitte ainult igapäevaste ülesannete täitmisega. meil õnnestus edukalt ka uusi ülesandeid seljatada. iseäranis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, võib rääkida sellest, kuidas meil õnnestus äh, riiki sisenemise, riigist väljumise süsteemi äh, lõimida. me võtsime tööle vajaliku inimressursi, panime paika menetlused ning koos liikmesriikidega valmistasime ette süsteemi tehnilised spetsifikatsioonid. ja samuti aitasime Euroopa Komisjoni rakendusakte välja töötada, nii nagu äh, meie määrus seda nõuab. selle tulemusena õnnestus meil äh, rakendusaktid õigeaegselt äh, juunikuus vastu võtta. me ka valmistusime ka ETIAS-e ellurakendamiseks, tegime kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal et, esialgseid ettevalmistusi ning meil oli ka mitmeid, mitmeid õppe külastusi, kus kohtu, mille käigus kohtusime Ameerika Ühendriikides ja Kanadas asjakohaste ametivõimudega ja kohtusime kõrge esindajaga äh, Londonis ja õppisime nende kogemustest. amet jätkas ka koostalitusvõime alalises töös osalemisest osalemisega äh, koos komisjoni ja teistega viisime läbi põhjaliku uuringu ning äh, see on heaks äh, inspiratsiooniallikaks edasisele tööle koostalitusvõime tehniliste aspektide kallal lähiaastatel. amet nägi ka kõvasti vaeva selleks, et toetada liikmesriike aidata neil paremini süsteeme kasutada ja parandada andmekvaliteeti, näiteks andmekvaliteedi tegevuskava äh, osa ja, ja meie äh, andmehaldussüsteemide tegevuskava on tulnud kokku erinevad osapooled selleks, et äh, meie süsteemide kvaliteeti hinnata, see on väga asjakohane töö ning ähm, sellest lähtuvalt töötame välja tulevased kvaliteedinäitajad, nii nagu äh, EU-LISA äh, alusmääruse artikkel kaheksa seda ette näeb. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli meil ka liikmesriikides nelikümmend äh, kursust, äh, õppesessiooni ja need õppesessioonid ei piirdunud mitte ainult infotehnoloogia alaste koolitustega, vaid äh, rääkisime ka, ka Schengeni hindajatega ja nii edasi kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal suurenes meie panus Schengeni hindamismehhanismiga üldisemalt. meie ameti esindajad olid kohal kaheksal erineval lähetusel, et pakkuda toetust seoses ühise viisapoliitikaga ja osalesime ka väljaspool Euroopa Liidu piire hindamismissioonidel meie ameti eelarve kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, meie äh, Ähm, me kasutasime sada viiskümmend kolm miljonit ähm, makseassigneeringutena ja äh, kuuskümmend viis miljonit kulukohustustena ja ähm, samal ajal võin öelda, et mida rohkem aega kulub erinevate õiguslike ettepanekute vastuvõtmiseks, siis seda suuremad on äh, eelarve rakendamisega seotud ohud. ning äh, selleks on meil vaja võtta meetmeid, et meie amet saaks toimida nagu kord ja kohus ja sellest võib tekkida hiljem raskusi, kui asjad jäävad viibima. võib tekkida ka võimalus, olukord, et meil ei õnnestu kasutada kõiki ähm, vahendeid, mis on meile kättesaadavaks muudetud. meil oli sada kuuskümmend seitse ametlikku ametikohta kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, sada kolmkümmend viis Äh, äh, ajutist, kakskümmend seitse alalist töötajat, üheksa liikmesriikidest saadetud isikut ja jätkasime oma uue peakorteri väljaehitamist Tallinnas, seda, selle tööga alustasime eel-, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja töö jõudis lõpule selle aasta maikuus. juulikuus alates on meil nüüd siis uus kodu Tallinnas ning äh, jätkasime ka Strasbourgis tehtavat tööd. personal koliti uute hoonesse, aga samal ajal tunneme muret, et isegi renoveeritud uus korter ei ole valm-, ei ole piisav, et täita kõiki ülesandeid, me peame vastu võtma äh, väljastpoolt personali ja uusi süsteeme, seetõttu oleme alustanud laiendamistöid, millega praegused puudujäägid kõrvaldatakse ning pakutakse vajalikku taristut selleks, et me saaksime oma täiendatud ülesandeid täita. loomulikult ameti töös on meil mitte mitmeid suuri väljakutseid, nimekiri on pikk, ei hakka seda küll siit lugema et aga üks suuremaid väljakutseid on seotud äh, ameti personaliga. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal pidime täitma kõiki oma ülesandeid äh, vähendatud personaliga pärast äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üldist kokkulepet, millega detsentraliseeritud ametite personali arvu vähendati. jah, lähiaastatel tuleb operatiivtöötajaid juurde, see on väga tervitatav, kuid ärgem unustagem seda, et kui me tahame, et amet teeks oma tööd nagu kord ja kohus, on meil vaja ka horisontaalseid ülesandeid täitvaid personali ja praegusel hetkel on tõsine oht, et me ei äh, pea kinni finantsmääruse sätetest ja muudest õigus, muude õigusaktide sätetest ning äh, me ei saa olla enam oma ülesannete kõrgusel. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning järgmistel aastatel on üheks meie ameti per-, prioriteediks saada lisavägesid. loomulikult see on olu-, oluline on ka eelarvepädevate asutuste äh, hinnang, aga muidu meie organisatsioon ei saa toimida lihtsalt. meie EU-LISA operatiivjuhtimise amet, võib öelda, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal me täitsime oma mandaati, täitsime oma ülesandeid, teeme seda ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, tagame omalt poolt Schengeni ala äh, sujuva toimimise ning aitame Euroopa Liidul seista silmitsi nende väljakutsetega, millega Euroopa Liit seisab äh, nii täna kui tulevikus. ja nagu ma ütlesin juba mitu korda, äh, tegemist on meie rände haldamise jaoks uue ajaga, piiri haldamis, piiride haldamise jaoks uue äh, ajaga. Äh, meie infosüsteemid sõltuvad oma üksteisest ning me jätkame tehnoloogia kaudu toetuse pakkumist liikmesriikidele ning Euroopa Liidule selle nimel, et Euroopa oleks turvalisem ning tugevam. suur tänu, härra Karkov! ning enne kui annan sõna proua Tšinitšile ja proua Kržitškale, siis ähm, me kuuleme, me oleme kuulnud korduvalt äh, teie ettekandeid, äh, meil on väga head suhted äh, ametiga. ja üks küsimus, mida ma teile tahtsin esitada äh,, nad igal, teil on igal juhul palju väljakutseid. ja ma ei tea, kui palju te saate oma ülesandeid ähm, kommenteerida, mõned väljakutsed äh, on väga keerulised, kui väljastpoolt vaadata. ja näiteks koostalitusvõime väljakutse, see on väga poliitilise, poliitiliselt väga vastuoluline teema praegusel ajahetkel. kas ähm, te olete analüüsinud seda, kuhu asjad liiguvad, kas liigutakse lihtsalt ühe andmebaasi suunas või erinevate andmebaaside koostalitusvõime suunas või kuidas Euroopa, EU-Liisa kavatseb äh, seda kõike hallata Äh, ja te rääkisite siin laiendamisest, VIS-i laiendatakse, riiki sisenemise, riigist väljumise süsteemi laiendatakse. kas äh, see on nii-öelda tavaline väljakutse või teie arvates realistlikult äh, on hästi, tegemist on suurte ülesannetega, inimesed väljastpoolt ei mõista andmekaitse, andmebaaside teema spetsiifikat nii hästi. tõesti, tehniline väljakutse on suur, kuidas teie arvates EU lisa toime tuleb sellega? kas te olete valmis selleks? kas suudate tagada nende andmebaaside turvalisuse? Katrina Tšenitsi, palun. ja siis proua Kudržitška. suur aitäh, ütleb proua Kinnitši. ma tahaksin tänada äh, härra Parkovit tema ettekande eest. mina äh, paar äh, kuud tagasi külastasin seda uut struktuuri ning Eh, leian, et on hea, et EU-Liisa on oma uute väljakutsete kõrgusel, sest peab tegelema pidevalt aina keerulisemate andmebaasidega ning eh, eh, uusi vahendeid tuleb aina juurde ning te vastasite osaliselt oma sõnavõtuga juba ka mõningatele minu küsimustele. ma tahaksin öelda, et Euliis on teinud ära väga suure töö, et äh, toetada liikmesriike infovahetusel, näiteks piiride kontrollimisel ning riik, avaliku korra kaitsel. Te osaliselt juba vastasite minu küsimustele. Äh, aga äh, tahaksin rääkida ka andmete kvaliteedist, see on äärmiselt oluline Eh, ning eh, ka koolituse osas te juba vastasite, sest andmete kaitse ja koolitus on omavahel väga tihedalt seotud. ma tahaksin eh, küsida, kas võiksite tulla selle teema juurde ka tagasi, eriti selles osas, mis puudutab ameti poolt antud toetust liikmesriikide spetsialistide koolitamiseks et eh, võttes arvesse, et eh, liikmesriigid peaksid eh, oma tegevuses üritama kõikvõimalikult häid tulemusi saavutada, millised on sellega seotud raskused ja kuidas need raskused ületada, eelkõige just personalikoolituse osas ning veel üks küsimus, mis on väga oluline, puudutab ressursse. kui ma õigesti mäletan, siis personali äh, puudujääk oli üks suuremaid probleeme just eelmisel aastal ning äh, rääkisite ka sellest, äh, kuidas pingutatakse personali juurdepalkamise nimel ning tahaksin teada, kas selleks on tehtud piisavalt, sest selleks, et äh, personali juurde võetaks, oleks vaja ka rohkem vahendeid, kuidas selle probleemiga tegeleda. ning veel üks küsimus, mis on pisut üldisema iseloomuga, mis on seotud juba ka sellega, millega ütles esimees Moraes. Te rääkisite koos talitlusvõimest ning biomeetrilistest süsteemidest. mul on äh, küsimus, meil on vaja äh, pöörata võimalikult suurt tähelepanu personali ja andmekaitsele. teame, et on olemas äh, spetsiifilised ametid, kes sellega äh, tegelevad, näiteks ka äh, põhiõiguste kaitseamet ning millised on teie soovitused neile ametitele ning tahaksin teada, millised terminid, millistel tingimustel olete te teistega koostööd teinud võttes arvesse teie, et äh, andmete kaitsele tuleb võimalikult suurt tähelepanu pöörata ning lõpetuseks tahaksin küsida ka seda, kuidas teete koostööd erasektoriga, et äh, säilitada võimalikult kõrgeid äh, standardeid ning äh, Eh, kuidas see teie turvalisusprofiili eh, mõjutab? suur tänu, Barbara, palun. okei okay, uh.... I would like also congratulate you, eh, Mr Harkov, on your good work. ka mina tahaksin tänada teid, härra Karkov, teie hea töö eest kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. iseäranis selle eest, et teil on õnnestunud äh, ähm, Horvaatia integreerida sissi, et on õnnestunud VIS-i ajakohastada ja lugeda automatiseeritud identifitseerimist. minule küsimus puudutab ka koostalitusvõimet ma tean, et teie amet toetab komisjoni uuringuid seoses koostalitusvõime vahenditega, mitte ainult Äh, neid vahendeid, millest me oleme rääkinud kolmepoolsete äh, läbirääkimiste käigus äh, seoses EU viisa mandaadiga. mida teie arvates oleks vaja tagada Euroopa otsinguportaalis ning ühises hoidlas selleks, et meil, meie süsteemid oleksid turvalisused ning tõhusad? see on minu peamine küsimus. suur tänu, Barbara! härra Karkov, palun, teil on sõna. suur tänu, esimees, suur tänu proua Tšinetšile ja proua Kutretškale äh, tänusõnade eest ja kiidusõnade eest meie aadressil. kõigepealt äh, koostalitusvõime. koostalitusvõime tõesti on äh, keeruline teemavaldkond, aga usun, et äh, me tegeleme selle teemaga õigel ajal, juba Euroopa tasandil, aga ka liikmesriikide tasandil äh, on meil väga kriitilise tähtsusega infosüsteemid. ja meil on digitaalne üleminek piiride halduses äh, ja nii edasi nende valdkondade vahel. me peame tagama selle, et meil on tehnoloogia mis toimib ning mis muudab õiguskaitse valdkonna töötajate töö kergemaks ning eesmärgipärasemaks. seda saab teha läbi koostalitusvõime. aga samal ajal koostalitusvõime ei tähenda seda, et me loome uusi andmebaase või kogu, koondame infot kokku, see tähendab seda, et me peame tõhusamalt kasutama seda, mis on meil juba täna kasutuses ja me peame tõhusalt äh, ka haldama Euroopa tasandil äh, äh, identiteedi andmeid. ja see on turvakausliks ka meie andmekaitsega see, küsimustega seoses, varem oli meil selline eraldi silo, tornidelaadne lähenemine. me toetame läbirääkimisi teeme omalt poolt ettepanekuid oma ekspertteadmistest lähtudes ja loodetavasti me jõuame koos talitusvõime ettepaneku osas kokkuleppele ning saame siis jätkata praktilist rakendustööd. ja saame jätkata siis uute süsteemide integreerimist meie koostalitusvõime süsteemi see on tõesti suur ülesanne ja kõige raskem selle ülesande juures ei ole sugugi mitte see tehniline külg, vaid äh, kõige suuremaks väljakutseks meie ameti jaoks on asjaolu, et äh, koos koostalitusvõime algatusega tehakse, tuleb äh, teha tööd ka mitmete muude algatuste vallas, riiki sisenemise, riigist väljumise süsteem, ETIAS-e määrus peaks varsti jõustuma, nagu esimees juba ütles meil on ka läbi vaadatud äh, õigusaktid äh, olemasolevate süsteemide kohta tulemas ja kõigi nende küsimuste vallas peab meie amet äh, aktiivselt tegutsema järgneva kolme kuni viie aasta jooksul, see on suurim väljakutse meie jaoks. aga samal ajal nagu täna, nagu siiani, kavatseme ka tulevikus anda endast parima ning ähm, loomulikult see eeldab seda, et meil on igatpidi ähm, piisavad ressursid nii finantsiliselt kui inimressursi seisukohast. mis puudutab andmete turvalisust, äh, siis võin teile juba täna kinnitada, et äh, need süsteemid, mis on meie hallata, on väga turvalised ähm, äh, füüsiliselt juurdepääsu seisukohast. meil on jah, piiri, piiratud inimeste arv, kellel on juurdepääs süsteemile. meil on ka küberturvalisusega seotud äh, küberrünnaku kaitsemeetmed äh, ja samu meetmeid rakendatakse loomulikult uutele süsteemidele. mis puudutab äh, andmete kvaliteeti siis ähm, meie amet on juba päris palju ära teinud alustasime oma tööd juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, jätkasime tööd kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, hoides kogu aeg liikmesriike kursis sellega, kuidas on muutuvad kvaliteedistandardid ja, ja kuida-, millised on kõrvalekalded äh, kvaliteedistandarditest. ja mm, liikmesriigid on oma vigu parandanud ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta näitajad olid paremad kui äh, kunagi varem me jätkame tööd selles valdkonnas, ootame oma uut määrust, mis võimaldab meil veel sammukese edasi minna ning äh, koos liikmesriikide ning Euroopa Komisjoniga töötame välja ühised kvaliteedinäitajad, mida siis hakatakse rakendama Euroopa Liidu süsteemide suhtes, aga ka asjakohaste liikmesriikide süsteemide suhtes. ja minu meelest on tegemist olulise muutusega õiges suunas, mis aitab meil tagada paremini ainult andmete kvaliteeti õpetus, õppetöökoolitused, koolitused ja võimekuse edasiarendamine on väga oluline selleks, et me uut tehnoloogiat saaksime kasutada nii hästi kui võimalik. meie amet, nagu ma juba mainisin, viis läbi nelikümmend kaks erinevat koolituskursust, me laiendame oma koolituste pakkumist, äh, teeme, tegime seda sel aastal, jätkame seda laiendamist ka tulevikus ja loomulikult on ka sellega seoses meil oma väljakutsed, liikmesriikide nõudmised üha suurenevad ning me saame aru, et liikmesriigid saavad aru, et neil on vaja oma suutlikkust parandada ja teiselt poolt paraku meie ametiressursid, mida me saame eraldada koolitustegevuseks, on piiratud. meil on üks koolitusametnik, kes vastutab kõige eest püüame selle teemaga tegeleda ning meil on plaanis palgata liikmesriikide eksperte, seda ei õnnestu alati teha edukalt, sellepärast et liikmesriikide äh, liikmesriigid ei ole alati valmis oma parimaid asjatundjaid uude ametisse saatma või uue ametiteenistusse andma, aga loodetavasti, kui meie ametit tugevdatakse, olukord parandab, see oli üks nendest horisontaalsetest tegevustest, millest ma ennem rääkisin, loodetavasti äh, tugevduste kaudu, kui eelarve pädevad äh, asutused oma toetuse annavad, õnnestub meil olukorda parandada. mis puudutab koolitusi liikmesriikidele, siis äh, võin öelda, et meie koolitused lähtuvad koolitajate koolituse põhimõtet, mõttest. me tahame liikmesriikidele anda ise võimekuse omaenda äh, lõppkasutajad välja koolitada ning me tahaksime ka siis ette aimata, millised on vajadused seoses uute süsteemidega, riiki sisenemise, riigist väljumise süsteem, ETIAS, teeme koostööd Sipoli ja Frontexiga ning äh, püüame välja töötada ETIAS-e ja riiki sisenemise, riigist väljumise süsteemi just ühist koolituspaketti et ähm, ja lõpuks sisu saame paika sel aastal ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal töötame täielikult välja koolituspaketi uute süsteemide jaoks, rakendus on plaanitud kahe tuhande kahekümnendasse, kahe tuhande kahekümne esimesse aastasse. nii et äh, me püüame siis ennetavalt, proaktiivselt tegutseda, selle asemel, et hiljem pärast paanikas tegutseda. koostalitusvõime on tõesti väga kuum teema praegu iseäranise andmekaitse kontekstis ning eraelu puutumatuse kontekstis. kordan üle seda, mida siin on juba varem öeldud ning vastan ühele esimehe küsimustest, koostalitusvõime ei tähenda uute süsteemide loomist. mingisuguseid uusi süsteeme ei tule, mida tuleb kaitsta ja uusi andmeid ei ole, mida tuleb kaitsta. samad andmekaitse põhimõtted, mis kehtivad praegu, kehtivad ka tulevikus koostalitusvõime süsteemi puhul aga me peame samas hoidma lahus andmekaitse ja privaatsuse. andmekaitse puudutab seda, kuidas me isikuandmeid süsteemides kaitseme, see on ameti vastutusala ja e-, Euroopa Andmekaitse Inspektor teostab järelevalvet selle üle. viie aasta jooksul ei ole meil olnud ühtegi e, kriitilist juhtumit pärast andmekaitse inspektor, mis on andmekaitse inspektori järelevalve all välja tulnud. privaatsus aga on liikmesriikide äh, vastutada. mida teha selleks, et tagada privaatsussüsteemides, iseäranis uutes süsteemides on seal oluline. ja siis äh, tegemist on siis lõimprivaatsusega ja me teeme koostööd Põhiõiguste Ametiga, äh, tõsiselt võtsime arvesse nende äh, viimast raportit, mis puudutas suuremahulisi infosüsteeme. ja seda oleme arvesse võtnud riigi sisenemise riigist väljumise süsteemi puhul ning võtame arvesse ka EITIASe ülesehitusega seoses. koostöö erasektoriga jah, juba ameti tegevuse algusaastatest peale olen öelnud, et avatud koostöö erasektoriga on üks meie edu aluseid, me oleme tehnoloogiaamet, aga meie ei tegele uuendusega, uuendus tuleb siiski erasektorist ja meie peame uut tehnoloogiat ära kasutama oma huvirühmade huvides nii hästi kui vähegi võimalik. ja selles mõttes on meil heaks tavaks olnud iga-aastased üritused, ümarlaua arutelud, millel on praktiline eesmärk tegeleme konkreetse teemaga ja nüüd oktoobris siis näiteks äh, tegeleme me välispiiridel tehnoloogiaga, maapiiride äh, tehnoloogiaga, mis peaks aitama meil riiki sisenemise, riigist väljumise süsteemi äh, kergendab, tegevust sujuvamaks muuta. me oleme töötanud välja väga head suhted Äh, suurte tegijatega tehnoloogia valdkonnas, äh, erasektoris ning meil on oma pilootprojektid äh, kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates. proua Kudrõtška küsimus koostalitusvõime kohta, et mida tuleks siis tagada tegelikult midagi uut meie süsteemides selles mõttes ei ole, et mõlemat süsteemi, mõlemat elementi kasutatakse selleks, et tagada juurdepääs andmetele ja see peaks olema tõhusam. samasugused juurdepääsu eeskirjad, mis kehtivad praegu EU-LISA ja Eurodaki puhul, need peaksid kehtima ka Äh, teiste süsteemide puhul ning loodetavasti ESP olukord ja ja CR e puhul äh, on samasugused põhimõtted jõus ning äh, seda palju kasu erinevatele piiri- ning õiguskaitseorganitele. aitäh! suur tänu ka kahele kolleegile, kes tulid äh, arutelule kohale. suur tänu, härra Karkov, teile ja teie meeskonnale. edu teile teie töös, kohtume teiega taas õige pea. ja sellega oleme siis lõpetanud selle ennelõine lõunase töö. koordinaatorid kohtuvad kell kaksteist kolmkümmend ja jätkame oma tööd kell kolm. ning äh, kell kolm kolmkümmend toimub kuulamine head isu, kallid kolleegid, kohtume taas pärastlõunal. coordinators in this room.